meine Damen und Herren. daamid ja härrad, ma avaksin sellega selle istungi. ja kõigepealt siis esimene punkt, mille ma tahaksin öelda, on, et äh, homme Kosovo kuulamine toimub homme kell üheksa lisaks teised muutused äh, päevakorda, see, mis puudutab naabruspoliitika rahastamisvahendeid ja teisi rahastamisvahendeid, seda arutame täna pärastlõunal ja kell seitseteist null null räägime härra Lambsdorfiga Euroopa Liidu prioriteetidest ÜRO Peaassambleel, nii et kui te olete nõus, võtame sellega seoses ühtlasi vastu eelmise istungi protokolli. kas keegi neid üldse lugenud on muuseas? aga kui kõik olete nõus, siis oleme, siis need vastu võtnud. minul endal küll kindlasti ei ole mitte midagi öelda nende kohta. siit jõuame me siis nüüd arvamuste vahetuseni Ramtane Lamamraga, kes on Aafrika Liidu raha, rahu ja julgeoleku volinik. tere tulemast teile, mul on väga hea meel, et te jõudsite meie kohtumisele täna. ja me peame seda arutelu koos meie komisjoni julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga. see äh, aitab meil täna kindlasti põhjalikumalt asja arutada kui varem. ja Sudaani ja Mali konflikte arvestades on meil ilmselt väga paljuski rääkida, sealhulgas eh, Guinea-Bissau ja Kongo probleemid, et eh, nagu ma aru saan, teil, härra volinik, on eh, väga lai tööpõli ja me tahame teid aidata sellel töö, selles töös Euroopa Parlament ja meie väliskomisjon toetab seda, et Aafrika Liidu suutlikkus suureneks selleks, et äh, nendele konfliktidele lahendus leida. me tahaks saada rohkem teavet selle kohta, kuidas erinevad teie organid toot-, töötavad, kuidas te teete koostööd teiste organisatsioonidega, kuidas saaksime meie teid praktikas aidata Aafrika kriisidele vastamisel? härra volinik, teil on äh, sõna ja loodetavasti järgneb huvitav arutelu, suur tänu! Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie pour, euh, ainsi que vos collègues, les honorables membres. Suur aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud ja ka komisjoni liikmed, suur aitäh teie sõbraliku kutse eest. suur rõõm osaleda sellel väga heal kohtumisel, ma olen juba kohtunud nii väliskomisjoni kui ka kaitse allkomisjoni esimeestega ja mul on sellest väga head mälestused. ka ise üritan nii palju kui võimalik panustada sellesse dialoogi kasutades siis neid äh, väga häid suhteid, mis on tekkinud Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vahel. Te teate, et me ehitame ju koos üles strateegilist partnerlust ja äh, mõningates valdkondades on see juba ka tegelikkuses olemas ning samuti äh, ühistel tippkohtumistel siis Kairost ja Lissabonist alates kuni Tripolini välja on kiidetud heaks ka ühised tegevuskavad. seekord oleme me siin Brüsselis viienda nõuandva kohtumise raames ja seda siis Euroopa, Aafrika Liiduga ühelt poolt ja teiselt poolt Euroopa Liidu sõjaline ja julgeolekukomitee. Aafrika Liit tähistab oma kümnendat sünnipäeva. Aafrika riikide ühine tegevus sai alguse kuuekümne kolmandal aastal Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni raames, kuid nüüd kümme aastat hiljem otsustati, et Aafrika riikide ühise tegevuse raames tuleb olla ambitsioonikamad, töötada välja uued instrumendid, uued alustekstid ning ka uued struktuurid. nii et seega on täiesti õigustatud see, kui me väidame, et Aafrika Liit on Aafrika Ühtsuse Organisatsiooni õiguspärane järeltulija nii et me oleme pärinud nii tugevad kui ka nõrgad küljed, ka teatud frustratsiooni ja seega on ka täiesti loogiline, et ka Aafrika Liidul endal on nüüd uued ambitsioonid. Aafrika Liit tahab olla uus organisatsioon, kvaliteetsem organisatsioon, sest et ta tegeleb palju rohkemates tegevusvaldkondades. Aafrika Liit tugineb neljal sambal, esiteks rahu ja julgeolek kui tõeline vajadus selleks, et teostada Aafrika Liidu ülejäänud projekte, teiseks see, mis eristab Aafrika Liitu teistest organisatsioonidest, nimelt äh, ühised väärtused, inimõigused, demokraatia, õigusriigi põhimõtted mis ei olnud siis meie eelmise organisatsiooni alustalaks edasi koostöö ja neljandaks institutsioonilised ning võimed ning samuti ka inimesed, kaasates siis erinevaid institutsioone, mis on loodud selleks, et ühiselt integratsiooni nimel Aafrikas edasi liikuda. nüüd edasi äh, rahuvalvest ja julgeolekust täpsemalt neli aastat olen ma juhtinud just nimelt seda osa Aafrika Liidu tööst. Aafrika Liit julgeoleku ja rahuvalve osas tegeleb nii ennetustööga, nii-öelda struktuurilise ennetustööga, mis tähendab siis konfliktide põhjustega tegelemist, need võivad olla poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud, ja edasi siis äh, rahu konsolideerimine läbi riigi ülesehitamise siis pärast seda, kui teised julgeolekualased plaanid on juba ellu rakendatud nüüd Aafrika liit erineb oma eelkäijast just tulenevalt sellest, et kuigi, et kuigi meie eelkäija otsustas mitte sekkuda liikmete asjadesse, siis Aafrika Liit on esimene rahvusvaheline organisatsioon, kes on võtnud endale kohustuse kaitsta oma liikmeid, see põhimõte võeti sisse ka Aafrika Liidu äh, alus, äh, asutavatesse dokumentidesse, nii et seal on ette nähtud äh, igasugune sekkumine, sealhulgas ka sõjaline, ja seda juhul, kui liidu kõige kõrgemal tasemel seda otsustatakse, ja seda siis sel juhul, kui mõni liikmesriik paneb toime inimsusevastaseid kuritegusid või genotsiidi või midagi muud väga tõsist. nüüd nagu ma ütlesin, siis meie Aafrika Liidu äh, peamiste põhimõtete hulgas, mis me pärisime Aafrika Ühtsuse Liidult, on ka see, et ei tohi puutuda Aafrika riikide piire. Äh, see põhimõte on samuti kinnistatud läbi Aafrika Liidu äh, asutamisdokumentide, äh, tegemist on väga olulise põhimõttega see põhimõte on just see, millele tuginevad kõik meie jõupingutused, äh, üritades ühendada tervet Aafrika kontinenti. näiteks äh, Põhja-Malis on hetkel äh, küsimärgi alla pandud selline äh, põhimõte. nüüd Aafrika Liidu puhul me näeme ka, et kõik uued konfliktid Aafrikas tegelikult tulenevad kas otseselt või kaudselt sellest, kuidas riike valitsetakse. just nimelt seepärast on Aafrika Liit tegelenud väga aktiivselt valitsemise küsimustega oleme töötanud välja erinevad instrumendid ja raamistikud selleks, et edendada head valitsemistava nii poliitiliselt, majanduslikult ja ka ettevõtete tasemel, sealhulgas ka korruptsiooni vastu võideldes. Aafrika Liidul on kasutada väga mitmekesiseid vahendeid, neid on järjest rohkem näiteks APSA äh, ehk siis äh, Aafrika julgeoleku ja rahuvalve struktuur. tegemist on süsteemiga, mis ei, äh, mille eesmärgiks ei ole mitte ainult konflikte ennetada, vaid ka neid lahendada, aga teiselt poolt ka tegeleda konfliktide põhjustega sellisel viisil, mis ei võimalda nendel konfliktidel üleüldse tulevikus korduda nüüd edasi kriisid, mis tulenevad riikide valitsemisest. Aafrika Liit tegi oma analüüsi ning jõudis järgmistele järeldustele. enamik nendest konfliktsetest olukordadest näitavad, et on puudu tasakaalust mitmekesisuse ja ühtsuse vahel ning samuti ka riigi keskuse ning perifeeria vahel. me täheldame seega, et just nimelt äh, selline tasakaalu puudumine on konfliktide põhjuseks, ühtlasi see, et äh, keskvalitsuse ja ülejäänud riigi vahelise, vaheline suhtlemine ei ole samuti äh, proportsionaalne, enamasti on siis kesk, riigi keskmes parem olukord kui perifeerias ühtlasi tehakse otsuseid mis kahjustavad mi-, riigi mitmekesisust äh, ja erinäolisust ja just nimelt äh, sellepärast tekivadki relvastatud konfliktid, äh, selleks, sellepärast et teatud osa riigist tahab keskvalitsusest lahku lüüa. nüüd tänapäeva Aafrikas on tegelikult peaaegu kõik konfliktid sisekonfliktid, kahe riigi vahelisi konflikte põhimõtteliselt enam ei ole ei ole ei ähm, varade, loodusvarade teemalisi vaidlusi ega ka piirivaidlusi, nii et põhimõttelised konfliktid äh, Aafrika kontinendil piirduvad riigisiseste konfliktidega, kuid äh, tihti on neil siiski, äh, on nad tähtsad ka regionaalsel tasemel sellepärast et tihti on tegemist äh, etniliste äh, rühmadega ning äh, strateegilise rivaalitsemisega siis erinevate rühmade vahel. nüüd väike ülevaade konfliktidest Aafrikas. nüüd e, alustuseks üks väike positiivne märkus. tihtipeale sellele tähelepanu ei pöörata, nimelt äh, täna hetkel on Aafrikas oluliselt vähem konflikte ning sellest tulenevalt kannatab selle all ka oluliselt vähem äh,, oluliselt vähem inimesi kui üheksakümnendatel aastatel. näiteks ähm, äh, suurte järvede piirkonnas ju mäletate, millised olid Rwanda genotsiidi äh, kohutavad tagajärjed kümme aastat hiljem, aga on Aafrikas vähem konflikte, vähem probleeme, nii et tasub selle üle rõõmu tunda, kuigi endiselt on Aafrikas äh, liiga palju konflikte ja äh, nende konfliktide tõttu sureb ka liiga palju inimesi ning meie jõupingutused ei ole piisavad, kuni me ei ole jõudnud selleni, et Aafrika oleks, elaks rahus nii iseenda kui ka teistega. nüüd nendest fenomenidest, mis on ühised tervele kontinendile. kõigepealt terrorism, ühtlasi merepiraadid, edasi ka Äh, ning rühmitused, kes siis äh, üritavad riigist, üritavad riikidest eralduda, äh, Aadeni laht Somaalias kuni Guinea laheni välja. see on selline kriisipiirkond, seda võib kirjeldada põhimõtteliselt piiriülese kuritegevuse kiirteena. nii et siis idast läände seal on väga suuri raskusi ähm, ja rahu tagamisega. nüüd ähm, piiriülese kuritegevuse tuumaks ja üheks kõige hullemaks väljenduseks lisaks siis merepiraatlusele on ka narkokaubandus. loomulikult äh, ei ole nark, narkokaubandus enam ohuks Aafrikas vaid inimeste tervisele, seda on see endiselt, aga siiski nüüd see ohustab juba institutsioonide toimimist, demokraatlike institutsioonide toimimist, riike endeid ning see ohustab ka Aafrika julgeolekut, et see fenomen puudutab kogu Lääne-Aafrikat ja me teame, et lõppturuks on ju Euroopa turg, Lääne-Aafrika põhimõtteliselt on vaid äh, transiitpiirkonnaks, kuigi järjest rohkem tarbitakse narkootikume ka Lääne-Aafrikas äh, endas Äh, eriti on narko, narkootikumide tarbimine levinud just ilma igasuguste väljavaadeteta noorte inimeste hulgas, aga igal juhul on see fenomen, mis mõjutab ka piirkondlikku julgeolekut ning rahu tagamist. nii et seega tuleb sellega ka tõsiselt tegeleda. nüüd Aafrikas ja Lääne-Aafrikas on kujunenud suureks ohuks see, et tekib tõ-, tekivad tõelised narkoriigid, tekivad sellised riigid, kes on täiesti nende narkokaubandusega tegelevate võrgustike käpa all, kes on enamasti Lõuna-Ameerikast, kes on valmis tegema mida iganes selleks, et jõuda Euroopa turgudele, mis on ju nende sihtmärgiks, nii et seega koostöö just nimelt selles valdkonnas peab olema prioriteetne nüüd äh, kui lubate, siis, siis ma võtaksin kiirelt läbi erinevad konfliktid. olukord on väga keeruline suurte järvede piirkonnas. härra esimees, te viitasite murettekitavale olukorrale Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas, samuti ka Burundis, kuigi äh, kõige tulisem on hetkel konflikt teistes Aafrika piirkondades, siis tuleb ikkagi teha kõik, mis meie võimuses, selleks et seda olukorda mitte käest ära lasta. nüüd, nüüd nendest olukordadest, mis on potentsiaalselt katastroofiliste tagajärgedega, kui ei suudeta praegust keerulist olukorda lahendada, nii et Sudaan ja Lõuna-Sudaan nii et praegu, kui meie siin seda arutame, siis äh, saame rõõmustada, et eile äh, ta, äh, jällegi alustati läbirääkimisi Addis Abebas ja seda siis Aafrika Liidu kõrgete juhtide juhtimisel Somaalia osas oleme näinud positiivseid arenguid, ja tänu ka rahvusvahelisele toele, samuti Euroopa Liit toetab Aafrika Liitu väga oluliselt läbi Amisomi äh, rahastamise, mis võimaldab siis Somaalia riigil järk-järgult ennast üles ehitada ja nüüd kaalutakse siis ka uut põhiseadust, samuti uusi institutsioone ja kahekümnendal augustil toimuv üleminek peaks meil võimaldada, võimaldama äh, ka väga selgelt äh, näha neid pingutusi, mis meil on vaja teha selleks, et äh, Somaaliast kujuneks hea näide sellest, mida on rahvusvaheline üldsus ära teinud. edasi Saheli piirkond. jällegi on tegemist kindlasti väga murettekitava olukorraga nagu ma rääkisin, siis mõnda aega tagasi keskenduti vaid suurte järvede piirkonnale või Aafrika sarvele samuti, aga nüüd on ka Sahel tegelikult konfliktide osas muutunud üsna oluliseks. nüüd konflikt, mis seal on tekkinud, tuleneb humanitaarprobleemidest, valitsemisprobleemidest, samuti äh, terrorism, mis mõjutab ka riigi julgeolekut ja ka need rühmitused, kes tahavad ühtsest riigist lahku lüüa. tegemist on probleemidega, mis kindlasti ei pea kinni mitte Mali riigi piiridest ja jõuavad juba kaugemale. ja see äh, on jõudnud äh, ka juba teistesse riikidesse, Mali naaberriikidesse, Saheli piirkondades ja ka Kesk-Aafrikasse välja. nüüd äh, on üks konfliktide kategooria, mida võiks kirjeldada kui külmutatud konflikte, sest et põhimõtteliselt vägivallapuhanguid ei ole, vähemasti mitte olulisi aga samas ei ole ka astutud mingeid samme äh, lahenduse suunas, näiteks Etioopia ja Eritrea, teiselt poolt äh, Djibouti ja Eritrea ning samuti äh, Lääne-Sahara dekoloniseerimine äh,, pärast siis referendumil tehtud otsust, aga samuti tegelikult ei ole nende tegudeni jõutud, küllap te teate ise ka, milline see olukord on ka äh, sinna on saadetud Christopher Ross, ÜRO peasekretäri saadik. nii et nii palju siis äh, nendest kolmest konfliktist. nüüd äh, uuendislikest vahenditest, mis meil kasutada on selleks, et rahu ja äh, julgeolekut edendada. kõigepealt piirkondlik algatus selleks, et välja juurida LRA ja seda loomulikult ka tänu Euroopa Liidu toetusele. ühtlasi kaasame sellesse töösse järjest rohkem ka ÜRO Julgeolekunõukogu. tegemist on selge näitega sellest, mida teevad Aafrika Liidu riigid selleks, et äh, ta-, tagada rahu Aafrika kontinendil ja seda tehakse siis selleks, et meie jõupingutustel oleks ka võimalikult äh, suur mõju, lahendades konfliktseid olukordi. nüüd äh, kiirelt ka positiivsetest väljavaadetest nende riikide kohta, mida meedias nimetatakse Aafrika äh,, Araabia kevade riikideks äh,, tegelikult meie räägime pigem äh, rahva ülestõusmisest ning äh, revolutsioonilistest liikumistest, loomulikult nüüd on käimas väga pikk töö selleks, et luua korralikud institutsioonid Tuneesias, Egiptuses, see on loomulikult väga tähtis, väga lootusrikas protsess ja Egiptuses ju ollakse hakatakse peagi valima oma rahvusassambleed. nüüd meie üritame olla neile abiks selles protsessis ja vältida erinevaid kõrvalekaldeid sellel teel. loomulikult ei tee me seda üksi, me teeme seda koos meie äh, lojaalsete partneritega, strateegiliste partneritega. Aafrika Liidu, Euroopa Liidu vahelisest partnerlusest ma juba rääkisin, see on jõudnud oma arengus juba üsna kaugele, see on järjepidev ja see on ka väga tähtis selles, kuidas üleüldse Aafrika julgeolek ja rahu tagamine toimib, nii et Euroopa Liit toetab meid pidevalt. edasi meie partnerlus ÜRO-ga, ka selles osas oleme jõudnud üsna kõrge tasemeni. esimeste selle aasta kuude jooksul nägime me ka selle partnerlussuhte eh, selget väljendust resolutsioonis kakskümmend kolmkümmend kuus või ka Aafrika Liidu strateegiline kontseptsioon, mis töötati välja Amisomi osas ning samuti Somaalia julgeoleku tagamiseks ja edasi resolutsioon kakskümmend nelikümmend kuus Julgeolekunõukogust, mis kiideti heaks teisel mail Sudaani ja Lõuna-Sudaani osas. ja sarnased otsused tehti ka Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekukomitees. järgmisel aastal tähistame me Aafrika Ühtsuse Liidu viiekümnendat sünnipäeva. meie jaoks tähendab see seda, et et Aafrika riikide koostöö on endiselt väga elujõuline ja me peame jõudma läbi selle töö siis selleni, et Aafrika sünniks põhimõtteliselt uuesti, et me teeksime lõpu kõigele sellele, mis seal on kehv ja et Aafrika liiguks edasi, vaataks tulevikku, tuginedes täielikult nendel väärtustel, mida me jagame ülejäänud rahvusvahelise üldsusega. nii et teeme siis kõik selleks, et meie kontinent liiguks edasi heaolus elava, vastutustundliku ning äh, rahus elava Aafrikani. suur tänu selle ettekande eest, mis on kindlasti heaks aluseks aruteludele. kõigepealt annan sõna härra Preedale, palun no.. suur tänu, härra esimees, härra volinik suur tänu, et äh, andsite meile nii põhjaliku ülevaate olukorrast Aafrikas, nagu te ütlesite, Aafrika Liit on Euroopa Liidule väga oluline partner ja loomulikult nagu te meelde tuletasite, on Aafrikas üsna mitu murettekitavat kriisikollet. täna ma tahaksin viidata kahele praegu käimasolevast kriisist te mainisite neid samuti, nimelt konflikt Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel. me muidugi tunneme rõõmu läbirääkimiste jätkamise pärast, aga eelmisel nädalal Strasbourgi täiskogul äh, võtsime me vastu vastavasisulise resolutsiooni ja tundsime muret selle üle, et e-, üle-eelmisel nädalal äh, alustati jällegi vastastikku pommitamist ja Aafrika Liit ei ole hukka mõistnud neid pommitamisi. kas äh, te tahate kuidagi julgustada niimoodi äh, Sudaani tuua tagasi läbirääkimiste, tulla tagasi läbirääkimiste laua taha? või kuidas te suhtute sellistesse arengutesse, siiski kolme päeva pikkused pommitamised, järsku äh, toimuvad läbirääkimised äh, ainult paar päeva hiljem. Äh, kuidas teie mõistate seega neid pommitamisi, mis mõte sellel oli, mida, need on siis pommitused, mida Sudaan, Lõuna-Sudaani osas on teinud. teine küsimus, Somaalia mainisite samuti eelmisel nädalal nii mina kui ka kolleegid tunnistasime, olime tunnistajaks sellele, et Aafrika Liit astus väga äh, märkisäärse sammu Afgoia linnas. nimelt äh, Aafrika Liidu tegevus äh, liidu poolt lubab kuni Mogadishuni humanitaarabi koridori loomist ja loomulikult tuleb äh, sõjaväelisi tervitada selle eest, et äh, nad saavutasid selle, aga kas see koridor jääb äh, paika, kas see on ka jät-, keskpikas perspektiivis mõeldav? ja et kas seda on võimalik kuidagi kontrolli all üldse hoida, suur tänu. proua Koomes suur tänu, suursaadik, härra volinik, teie väga põhjaliku ülevaate eest ja nende väga huvitavate kommentaaride eest. ka mina toetan seda küsimust, mida kolleeg Breda juba küsis me tahaksime täpsemalt teada, milline on Aafrika Liidu suhtumine praegu aga olukorra osas Malis ja Guinea-Bissaos. sellepärast, et need äh, põhialused, millest te rääkisite, äh, nagu näiteks demokraatia, inimõigused, äh, head valitsemistavad, aga ka need probleemid, millele te viitasite see, et äh, mõned nendest riikidest on täiesti haldamatud ja et nendest äh, praegu kujunevad äh, organiseeritud kuritegevuse käsilased, muutuvad narkoriikideks, nagu näiteks Guinea-Bissau. ja kas see mitte kõik ECOWAS-i tegevust ei panen küsimärgi alla. ECOWAS pidi olema Lääne-Aafrika regionaalne öö, äh, organisatsioon ja allutatud küll Aafrika Liidule, kuid siiski tundub, et ECOWAS praegu toetab äh, neid äh, putšiste, kes valitsused on kukutanud nendes riikides ja kas see mitte ei lähe vastu äh, sellele, mida Aafrika Liit või näiteks ka ÜRO peaksid äh, esindama. ja Guinea-Bissau puhul kindlasti äh, läheb see vastu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele. kas tegemist ei ole praegu juhtumiga, kus Euroopa Liit ja Aafrika Liit peaksid tegema märksa tihedamalt koostööd? ärgem usutagem seda, unustagem siis sedasama kiirteed narkokaubanduse jaoks, millest te rääkisite. et äh, narkokaubandus praegu õilmitseb Ida- ja Lääne-Aafrika vahel ja läheneb järjest rohkem ja rohkem Euroopale ja lisaks sellele tahaksin ma teilt natukene täpsemat infot ka Lääne-Sahara küsimuses. Te ütlesite, et Aafrika Liit on väga mures äh, äh, olukorra pärast ja toetab äh, ÜRO resolutsioone enesekehtestamise õiguse kohta, mis ju Lääne-Sahara puhul on vägagi päevakorraline aga jällegi, tegemist on äh, juhtumiga, kus rahvusvahelist õigust on väga jämedalt rikutud. ja nagu te ütlesite, ÜRO peasekretäri esindaja, suursaadik Christopher Ross, jällegi keelu äh, äh, Marokolt Lääne-Sahara piirkonda minna ma arvan, et Euroopa Liit tegelikult muidugi ka vastutab äh, selle eest, et küsimuses ei ole mitte midagi ära tehtud. aga lõppkokkuvõttes on see ju Aafrika probleem, Aafrika Liit peaks siin võtma juhi rolli ja mulle tundub, et mitte midagi eriti ei toimu, nii et võib-olla paari sõnaga kommenteerite ka seda, suur tänu. suur tänu, härra Vaigel suur tänu, härra esimees. härra volinik muuseas, äh, me olime suursaadikud ühes ja samas institutsioonis omal ajal Viinis koos, äh, suurepärane teid näha. see teie väga põhjalik ülevaade rõhutas minu meelest seda, kui oluline on äh, mõtteid vahendada omavahel äh, regulaarsemalt, äh, detailsemalt, äh, rohkem suuremal, laiemal poliitilisel tasandil ja te andsite meile täna väga palju mõtteainest. tegelikult ma tahtsin ka küsida Lääne-Sahara kohta kõigepealt. eile õhtul siinsamas saalis oli äh, inimesi puupüstid täis, see saal ühtegi vaba kohta ei olnud ja viiskümmend inimest ootasid äh, kohta ja kuulasid püsti seistes. nimelt kuulamist Lääne-Sahara ja härra Byrne oli kohal, kes rääkis ähm, praegusest olukorrast. küsimusi on palju, mida ma võiksin küsida selle kohta, aga kõige olulisem küsimus ilmselt on see, kes veel võiks äh, liituda selle lahenduse otsimise protsessiga. härra Biden äh, eile tuletas meile meelde kogu selle probleemi algeid ja ütles, et tegelikult kõik sai alguse väga äh, julmast rünnakust, sissetungist ja mõneti hiljem kujunes see selleks väljamõeldud konfliktiks, sellepärast, et tegelikult äh, kogu asi äh, räägib oma enese territooriumil elavate inimeste suveräänsusest ja sellest, et nad nõuavad oma seda suveräänsust tagasi. ja kuivõrd Euroopa ju vastutab oma liikmesriikide tegevuse eest, kes praegu toperdavad minu meelest äh, mingisugust mõistlikku lahendust ÜRO-s ja mujal, ja kas meil ei ole mitte õigust, õigus oodata ka teie organisatsioonilt selgemat seisukohavõttu selles küsimuses? sest tõesti, see võib-olla tõesti on see viimane igand Aafrika kolonialistlikus ajaloos, nii et see tuleks minu meelest natukene otsusekindlamalt lahendada võib-olla me siin kõik ootame seda, et kukub äh, taevas demokraatia ja et Maroko demokraatia on niivõrd küps mingiks hetkeks, et nad enam ei suuda äh, oma piirkonnas äh, ülal pidada kolooniat või juhtub midagi hoopis hullemat, nimelt et Maroko on valmis minema kompromissile nendes küsimustes ja mida tähendab kompromiss, kompromiss tähendab äh, vägede väljaviimist ja andmist äh, Lääne-Sahara rahvale õigus iseenese üle otsustada. minu teine küsimus on lühi, lühem ja puudutab Darfuri. loomulikult praegu äh, Põhja- ja Lõuna-Sudaani vaheline konflikt on natukene varjutanud Darfuri problemaatikat, aga ega see ei ole kuhugi kadunud Dohas toimunud äh, arutelud äh, mitte mingisuguseid lahendusi ei toonud Darfuri probleemile. ja ma arvan, et äh, varem või hiljem tõuseb asi jälle pinnale. ja me peame siis hakkama ka selle probleemi lahendamisega uuesti tegelema, nii et mida te arvate praegu siis olukorra kohta Darfuris, suur tänu. proua Kill Nielsen, palun suur tänu, äh, härra esimees, äh, härra volinik. mul on teile kaks küsimust, kõigepealt Mali kohta. Äh, eile Francois Hollande nõudis Aafrika Liidult seda, et et ÜRO annaks ülevaate Saheli kohta äh, ja Malil toimuva kohta ja võtaksid seisukoha. ta nõudis seda nii mis CDAO ja Aafrika Liidult selgelt seisukohavõttu äh, mõlemalt esimehelt. Äh, nimelt, kas ei oleks võimalik saada hübriidrahu valvemissioon sinna, mis liituks, liidaks siis Aafrika Liidu ja ÜRO rahuvalvajad ja kas Aafrika Liit on valmis äh, küsima neid jõude ÜRO-lt? ja milline võiks olla sellisel juhul äh, Euroopa Liidu roll, kes osalt on ju väga oluline humanitaarabi andja ja et kas me võiksime samuti ÜRO mandaadiga sinna oma rahuvalvajad saata. ja teine küsimus on võib-olla natukene täpsem, nimelt humanitaarabi kriis, äh, toiduainete kriis mis me ju näeme, Malil äh, on äh, väga tõsine. juba enne seda oli meil äh, põuaga probleeme. ja Punane Rist ütles, et et Mopti piirkonnas on põgenikelaagrisse tulnud kolmkümmend kaks tuhat inimest juurde, see tähendab seda, et selles piirkonnas on äh, Äh, olukord praegu väga raske tänu põuale, toiduaineid ei ole, see on olnud juba aastaid väga vaene piirkond ja tõesti väga murettekitav. kuidas äh, te põhjendate neid geograafilisi tsoone, ma nägin äh, hiljuti ühte äh, kaarti, kus jooned olid tõmmatud minu meelest väga üllatavalt. ma tunnen seda piirkonda ise väga hästi, seal on äh, kokku pandud piirkonnad, mis teineteisega kokku ei peaks käima, tuareegid on sattunud piirkonda, millega neil ei ole mitte mingisugust pistmist, nii et kuidas need kaardid on joonistatud ja äh, kuidas see läheb kokku äh, tuareegide vabadusvõitlusega Te rääkisite äh, paljudest äh, Aafrika konfliktidest ja ütlesite, et praegu Aafrikas öö, äh, on konfliktid justkui lõputa, see, mis puudutab etnilisi konflikte, ma ei ole teiega päris nõus. ma arvan, et jah, need konfliktid öö, et eh, et ütlete, et need on siseriiklikud probleemid, ma ei ole sellega nõus, jah, võib-olla riik ei juhi enam endiselt kolonialistlikud võimud, aga samas arvestades, millised, milline on eh, meie ettevõtete ko-, eh, osalus nendes riikides, ma leian, et siiski meil on sellega teatud pistmist, need on tuhanded inimesed, kes sellest on puudutatud, me ei saa seda eitada et meie ettevõtete kohalolek äh, tähendab seda, et äh, lüpstakse tühjaks lihtsalt äh, need piirkonnad nende maavaradest just nimelt meie ettevõtete poolt ja seega need ei ole ainult siseriiklikud konfliktid, suur tänu. härra Tänak, suur tänu, härra esimees, ma istun siin saali keskel, mis puudutab Lääne-Saharat, kaks kolleegi, kes küsisid selle küsimuse, olid võib-olla natukene ebaõiglased oma hinnangus, sellepärast et Maroko ei olegi Aafrika Liidu liige just nimelt sellepärast et kõik teised Aafrika Liidu liikmesriigid on tunnustanud Lääne-Sahara ja Lääne-Sahara kuulub äh, Aafrika Liitu ja Maroko on ainus Aafrika liik, kes Aafrika Liitu ei kuulu. Te rääkisite külmutatud äh, probleemidest ja viimase kahe aastakümne jooksul on Eritrea ja Lõuna-Sudaan ainukesed kaks riiki, kes on loodud äh, Aafrikas ja minu küsimus puudutab Somaalimaad, see on olnud enesevalitsus, omavalitsuslik organ viimased Eh, kümme või nii aastat nad on võidelnud üldiselt paramilitaristide, separatistide ja piraatide vastu ja Somaalimaa ametkonnad on öelnud, et Aafrika Liit on maha surunud ühe Äh, rahvusvahelise õiguse alase aruande, kus äh, nendele omavalitsusõigus anti tagasi. tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal teatavasti neile anti omavalitsemisoskus, äh, kuid see läks viltu ja Somaalia alla nad võeti uuesti, nüüd nendel on jällegi see omavalitsusõigus, kuid seda ei ole nüüd uuendatud, seda õigust. see õigus saab üsna pea otsa ja mida te siis arvate, et kas äh, tekib jällegi konflikt äh, Somaalia ja Somaalimaa vahel? ja kas see tähendab seda, et Somaalimaa liigub iseseisvuse poole? Aafrika Liidu ra-, äh, finantsid, nagu ma saan aru, Gaddafi maksis kinni üle kahekümne protsendi teie eelarvest, uus Tripoli valitsus selle üle suurt rõõmu ei tunne, muuseas, et Aafrika Liit, eriti selle suuremad liikmesriigid toetasid Gaddafit konflikti ajal kuida te kavatsete selle augu lappida oma eelarves, arvestades seda, et Liibüa ilmselt eh, ei ole nii heldekäeline tulevikus, nagu nad on olnud seni. ja regionaalsete plokkide ja Aafrika ja eh, liidu vahelised suhted ECOWAS, eh, millele viitas Anna Komes, aga teised ka regionaalsed plokid, organisatsioonid, kuidas te nendesse suhestute, kas teil on mingisugused ametlikud kanalid või räägite te läbi äh, Äh, liikmesriikide või, või on teil ka mingisuguseid riikide üleseid äh, kanaleid? meil ei ole tegelikult Euroopas midagi sarnast äh, nagu teil. liikmesriigid on otseselt kontaktis Euroopa Liiduga, mingisuguseid vaheblokke ei ole, teil on vaheblokid, kuidas see asi välja näeb? härra Panseri. Grazie, molto velocemente. ja suur tänu teile lühidalt Te kirjeldasite konflikte, mis on väga keerulised äh, teemad, aga tuleks siiski toonitada, et äh, probleemide lahendamine on väga aeglane. tahaksin toonitada omalt poolt nüüd äh, kolme punkti. selge peab ju olema see, et Saheli küsimus muutub järjest olulisemaks äh, julgeoleku seisukohalt, me räägime siin Malist ja teistest riikidest ja praktiliselt kogu Aafrika kontinendist, mis äh, mõjutab ka Euroopat. ja ma tahaksin paluda teilt äh, kvarteti toetamist. olgugi, et Maroko jääb praegu välja tuleks arvestada sellega, mida juba öeldi, tuleks äh, üle vaadata, kas on olemas tingimused selleks, et saata kohale väeüksused, äh, kes moodustaksid nii-öelda vahetsooni. ja mis puudutab nüüd Somaaliat, sellest juba räägiti, ma tahaksin rääkida ka konfliktist Eritea ja Djibouti vahel Eritreas on olukord äh, kontrolli alt väljumas ja Aafrika Liit peaks avaldama tugevat poliitilist survet, et oleks võimalik ähm, ära lahendada probleemid seal õigusriiklus äh, täielikult äh, toimub ja see toob kõik endaga kaasa rändevood Liibüasse ja sellega seotud probleemid ja nüüd, mis puudutab Lääne-Saharat, siis tahaksin teile esitada järgmise küsimuse. kas oleks äh, võimalik kutsuda kokku Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu ümarlaud selles küsimuses? me peaksime toetama seda, mida teeb Christopher Ross. kui jätta kõik ÜRO lahendada, siis äh, ei läheneta sellele küsimusele piisavalt tõhusalt Aafrika riigid ja Euroopa riigid peaksid olema siinkohal aktiivsemad ja otsima innovatiivseid lahendusi selles küsimuses, aitäh! tänan ja palun, härra suursaadik, teil on sõna. suur tänu, härra esimees Te andsite mulle selgelt teada, et mul on piiratud aeg selleks, et nendele väga mitmekesistele küsimustele vastata, nii et ma vastan siis äh, niimoodi ülevaatlikult ja ei hakka kõigest detailselt rääkima. kõigepealt Lääne-Sahara küsimus, millis teemal võeti siin mitu korda sõna. kõigepealt äh, need vaated, mida siin täna kuulda oli, näitavad, et me peame üheskoos pingutama selleks, et lõpuks ometi oleks võimalik Lääne-Sahara rahval kasutada oma enesemääramisõigust. see keeruline protsess, mida viib ellu ÜRO läbi peasekretäri esindaja, on pidanud äh, hakkama saama mitmete raskustega. ka Aafrika Ühtsuse Liit äh, omal ajal seisis silmitsi samasuguste raskustega. ja nagu üksteist väga õigesti ka ütles, siis äh, Aafrika lõpuks andis ka Sahara vabariigile riigi staatuse ning äh, Aafrika Liidus oli sa-, Lääne-Saharaga üks asutajariike. meie tuginesime sellele, et enesemääramise õigus Lääne-Sahara rahval on täiesti legitiimne ning äh, samuti ka äh, Polisario Frondi soovile tõesti pidada kinni oma rahva tahtest, kui äh, on tagatud tingimused vaba ja demokraatliku referendumi korraldamiseks. Aafrika Liit jätkab samamoodi meie arvates olukord ei ole normaalne. suur osa selle meie liikmesriigi territooriumist ei ole tegelikult selle riigi kontrolli all ja ka ÜRO jõupingutused ei ole viinud selleni, et meil oleks selge lahendus silme ees, seega Euroopa Liidul, Euroopa Liidu liikmesriikidel on selles osas siin väga suur vastutus, tuleb ära kasutada kogu oma mõjujõudu selleks, et jõuda lahenduseni, nii et tegemist on siis poliitilise tahte tõelise ülesnäitamisega, selleks, et Lääne-Sahara rahval oleks lõppkokkuvõttes võimalik siiski oma enesemääramisõigust kasutada. nüüd äh, siin räägiti ka Timur Lestest, loomulikult äh, peavad kõik riigid pääsema välja lõpuks selle koloniaalperioodi küüsist ja neil peab kõigil olema võimalus kasutada oma enesemääramisõigust. nüüd äh, me räägime ikkagi sellest, et need rahvad, kes ühel hetkel oma, üksteise vastu võitlesid, suudaksid näha tulevikku kui nende ühiste tulevikku. Lääne-Saharas räägime me ju samuti selleks, et äh, stimuleerida koostööd sealses piirkonnas, tegemist on siis laiema Põhja-Aafrika piirkonnaga, tegemist on põhimõtteliselt terve Aafrika kontinendi integratsiooniprojektiga Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu äh, vahelistes kohtumistes äh, sellel teemal tehti ka edasiminekuid. hetkel on aga see olukord endiselt äh, siiski muret tekitav, arvestades seda, et inimõigustest ei peeta kinni selles osas on toimunud tagasiminek, samuti Sahara põgenikud, nii et igati on see olukord kehv ja äh, need küsimused tuleb lahendada võimalikult kiiresti. ikkagi äh, sellepärast, et Sahara rahvas on toonud juba liiga palju ohvreid. Nad elavad sellises olukorras juba lihtsalt liiga kaua loomulikult Aafrika Liidus oleme me valmis selleks, et äh, panustada nendesse jõupingutustesse ja seda alati koostöös ÜRO ning teiste organisatsioonidega. nüüd äh, teised küsimused ja kommentaarid. kõigepealt siis äh, Lõuna-Sudaani ja Sudaani vahelised suhted. nagu ma ütlesin, kahekümne neljandal aprillil korraldati Addis Abebas äh, rahu ja julgeoleku äh, komitee kohtumine Aafrika Liidu raames ja siis äh, ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis heaks resolutsiooni kaks tuhat kakskümmend nelikümmend kuus, kus mõisteti rangelt hukka igasugused pommirünnakud ja seda tehti väga jõuliselt. nii et loomulikult vastavalt sellele, mis parasjagu aset leiab, ükskõik siis, kas tegu on pommirünnakutega või millega iganes, siis Aafrika Liidu positsioon on selge, sellised rünnakud tuleb lõpetada, relvajõud tuleb välja viia äh, sealsest piirkonnast senikaua, kuni probleemid kahe riigi vahel ei ole veel lahendatud, mõlemad riigid peavad aru saama, et nendevaheline rahuleping näeb ette kahe elujõulise riigi loomist, mis suudavad elada kõrvuti täiesti rahumeelselt ja mis täiendaksid üksteist, nii et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus tervikuna kindlasti peavad üritama näidata teed nendele kahele riigile selleks, et me jõuaksime tõelise kompromissini, tõelise lahenduseni sest et igasugune lahendus, igasugune kokkulepe on ikkagi parem kui see praegune pingeline olukord, need praegused pinged, mis kahe riigi vahel eksisteerivad. edasi Somaaliast, jah. me rõ-, rõõmustame selle üle, et Amisomi ning valitsuse äh, relvajõud on jõudnud problemaatilistesse piirkondadesse, me teame, et sealses piirkonnas on üleüldse kõige rohkem sisepõgenikke maailmas, eesmärgiks on ikkagi tsiviilelanikke säästa. Õnneks saavutati sõjalised eesmärgid nii, et sisepõgenikke tegelikult ohtu ei pandud terroristlik rühmitus Shababa pidi alla andma ja äh, minu arvates äh, kindlasti need sõjalised operatsioonid ka jätkuvad. ja see võimaldab äh, kindlasti olukorda parandada ka järgmistel nädalatel. nii et me teeme selles osas koostööd ka kõikide rahvusvaheliste partneritega, selleks, et ikka edasi liikuda, selleks, et poliitiline ja sõjaline strateegia käiksid käsikäes. eesmärgiks on siis see, et augustikuus oleks meil võimalik rääkida juba Somaalia ajaloo uuest ajajärgust rahvusvaheline üldsus peaks kasutama neid positiivseid arenguid julgeoleku valdkonnas selleks, et ka tsiviilelanikud selleks tõesti kasu saaksid. tegemist on siis tõelise rahu dividendiga. tuleb aidata neid inimesi, kes Shababi terroristliku rühmituse tegevuse all eriliselt kannatasid ja loomulikult on igasugune selline terroristlik tegevus äh, vaja hukka mõista. edasi Mali ja Guinea-Bissau. meie oleme täiesti nõus äh, järgmiste vaadetega, nimelt äh, need negatiivsed arengud leidsid aset väga ebasobival ajal, igasugused riigipöörded on ikkagi negatiivsed. Ehm, Malis leidis ehm, riigipööre aset pärast presidendivalimisi Guinea-Bissaus kahe presidendivalimise vooru vahel. nii et loomulikult on vajalik, et me hoiaksime silma peal sellel, et riigipöörde tulemusena võimale, võimule tulnud režiim võimule ei jääks. loomulikult peaksime me rääkima ühel häälel, kui me mõistame hukka sellised põhiseadusevastased tegevused, alati peame kinni pidama oma põhimõtetest, mis me kiitsime heaks seoses just nimelt riigipööretega ja nende vastu olemisega. ja seega on meil juba praegu ette nähtud äh, koosolek seitsmendaks juuniks. tegemist on äh, Malit toetava rühmaga ja sinna on kaasatud nii Aafrika Liidu riigid kui ka äh, kahe- ja mitmepoolsed rahvusvahelised partnerid, sealhulgas Euroopa Liit, ÜRO ja ka teised, ja seitsmenda juuni pärastlõunal kohtub Guinea-Bissau rahvusvaheline kontaktrühm, kus äh, ühin-, kus osaleb samuti ka ECOWAS ja loodan, et tänu nendele koosolekutele on rahvusvaheline üldsus ühtsam, ühtsem. see peaks veel võimaldama teha tööd käsikäes ja selleks, et kord taastuks nii Malis kui ka Guinea-Bissaus. edasi Darfurist tõepoolest, Darfuris on ebastabiilsus veidi vähenenud, julgeolek veidi kasvanud. selle meie, meie murede keskmeks hetkeks on, hetkel on Sudaan ja Lõuna-Sudaan, aga loomulikult on Darfur endiselt potentsiaalselt äh, problemaatiline piirkond, vähemasti senikaua, kuni rühmitused, relvastatud rühmitused ei ühine nende dokumentidega ja põhimõtetega, mis töötati välja äh, Dohas, Kataris. nii et rahvusvaheline üldsus peab ikkagi tegema jõupingutusi selleks, et veenda ka teisi rühmitusi tulema läbirääkimiste lauda nii et äh, kindlasti ei ole üleüldse võimalik kaaluda seda, et äh, režiimi muutus tagataks läbi sõjaliste operatsioonide. kui ma rääkisin Aafrika konfliktide arengust, siis ma ütlesin, et hetkel peaaegu kõik konfliktid puudutavad siseriiklikke konflikte. nii et tegemist ei ole rahvusvahelises õiguses defineeritud rahvusvaheliste relvastatud konfliktidega, tegemist on konfliktidega, mis jäävad ühe riigi piiridesse, aga siiski võib juhtuda, et äh, konfliktis osalejad siiski ise äh, tulevad ka teiselt poolt piiri, näiteks äh, kui tegemist on terrorismiga või merepiraatlusega või ka hargmaiste ettevõtetega või ka inimestega, kes lihtsalt on pärit teistest riikidest nii et äh, ma ei ole mitte vastu sellele, kuidas teie olukorda defineerite, sest et see kindlasti vastab äh, olukorrale, nagu see praegu koha peal on. edasi, mis puudutab rahvusvahelise, rahvusvaheliste jõupingutuste suurendamist näiteks Malis, te rääkisite Prantsusmaa uue presidendi sõnavõtust, me loomulikult rõõmustame selle üle, me sooviksime, et terve rahvusvaheline üldsus oleks väga otsusekindel, et tegutsetaks ühtselt selleks, et Aafrikas liigutaks edasi ikkagi integratsiooni suunas. ja et kasutatakse alati dialoogi ja kui sellest ei piisa, siis kasutatakse ka teisi vahendeid, sealhulgas ka äh, jõudu, kui see oluliseks peaks osutama, aga endiselt alati pidades kinni ikkagi Mali territoriaalse ühtsuse põhimõttest. demokraatlike institutsioonide raames on Malis kõik need vahendid täiesti olemas, kindlasti on võimalik kaasata kõik ühiskonna osad, kuulata ära nende mured, ilma et keegi peaks relvad haardama, haarama ning seega ohustama riigi territoriaalset ühtsust. samas sõjaline riigipööre aga nõrgestas Mali vabariiki oluliselt, sest et põhimõtteliselt võeti Malilt ära kõige olulisem Äh, relv tegelikult, milleks oli ju Mali institutsioonide legitiimsus. me teame, et Malis on äh, relvastatud rühmitused tegel-, tegutsenud juba viimased kümme aastat ja loomulikult peame meie panustama selleks, et äh, jõuda kokkuleppele tuareegidega ja loomulikult säilitades ikkagi siis äh, Mali territoriaalse äh, ühtekuuluvuse. ja mitte võimaldada äh, relvastatud rühmitustel oma mõjupiirkorda veelgi laiendada. hetkel on olukord selline, et Mali Vabariigi valitsuse kontrolli alt on väljunud kaks kolmandikku Mali territooriumist. rahastamise osas erilisi probleeme ei ole, tegelikult on tehtud isegi rohkem, kui me eeldasime, Euroopa Liit on alati meie kõrval olnud, nii et midagi meil siin eriti ette nõuda, teilt midagi nõuda ei saa viis liikmesriiki Aafrika, Lõuna-Aafrika Vabariik, Egiptus, Liibüa, äh, Nigeeria maksid äh, igaüks siis täpselt võrdselt, nii et põhimõtteliselt Kad-, äh, Gaddafi ei saanud kunagi kasutada rahastamist ja mingisuguse argumendina, ta põhimõtteliselt panustas sama palju kui ka teised liikmesriigid, sama palju kui need viis suuremat liikmesriiki. teiselt poolt aga ka rahvusvahelised partnerid, nii et nüüd küsimus seisneb hoopiski selles, et kuidas vähendada rahvusvaheliste partnerite rahaliste panust Aafrika Liidu tegevusse. nii et kas me räägiksime siis sellist ühend, sellist ühenduse äh, Äh, maksust, nii et äh, seda tehakse näiteks juba äh, ECOWASis. põhimõtteliselt tuleks ikkagi rahalisi panuseid veidi võrdsemalt jagada ja vähendada siis meie teiste rahvusvaheliste partnerite panust, nii et Liibüa osas siin mingisuguseid probleeme ei ole ma olen kõneajast juba väga palju üle läinud, aeg sai väga kiiresti otsa, aga tahaksin lõpetuseks rääkida Aafrika Liidu ja piirkondliku majandusühenduse suhetest põhimõtteliselt kehtib seal ikkagi subsidiaarsuse põhimõte teiselt poolt aga vastutuse jagamise põhimõte ning samuti koormuse jagamise põhimõte, ühtlasi eh, jõupingutused peavad üksteist täiendama, eh, piirkondlikud majandusühendused on oluliseks eh, osaks Aafrika kontinendi rahu- ja julgeolekustruktuurist ja ma arvan, et loomulikult peame me ära kasutama Euroopa Liidu kõige positiivsemaid kogemusi, kuid samuti tahame välja töötada omaenda äh, parimad tavad. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siis äh, saab sellise ühtse, saab selline ühtne Aafrika tegevus viiekümne aastaseks ja kindlasti üritame ka pärast seda daatumit teha siis ikka rohkem kasutades ära kõige paremini ka meie strateegiliste eh, partnerite vahendeid, sealhulgas ka Euroopa Liidu omi. suur aitäh! suur tänu! tänan teid väga huvitava arutelu eest, mis oli meile ka suureks kasuks ja loodetavasti meie koostöö jätkub. suur tänu ja kõike head teile!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 Meine Damen und Herren, ich lugupeetud äh, daamid ja härrad, tervitan siinkohal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidenti, samuti Avatud Ühiskonna Instituudi direktorit Heather Grabet, kes on meile tuttav juba tema Euroopa Komisjonis töötamise päevilt tere tulemast mõlemale. räägime laienemisest, poliitikavaldkondadest, kriteeriumidest ja sellega seotud Euroopa Liidu strateegilistest huvidest. ma arvan, et äh, proua Kopa kindlasti äh, oma raportiga mõjutab meie järgmiste aastate tööd selles valdkonnas ja loodetavasti saab see töö olema edukas. meil on täna tegemus, tegemist teiste arvamuste vahetusega ja see arvamuste vahetus on väga oluline. härra Nilsson ja proua Krabe on kindlasti ühed olulisemad eksperdid, kes meid selles valdkonnas arutelusid edasi aitavad ja ma annangi kõigepealt sõna proua Krabele viieks kuni kümneks äh, minutiks ja sellega olete te saanud suve privileegi osaliseks, sest parlamendisaadikud enamasti tosivad rääkida ainult üks kuni kaks minutit. nii et palun, teil on sõna. suur tänu, Elmar ma tahaksin tänada sind, Elmar, mulle sõna andmast ja ka proua äh, Kopat äh, asjaliku raporti koostamise eest. raportis äh, pannakse põhirõhk äh, nendele õiglastele tingimustele, mida kandidaatriigid peavad täitma ja ma olen täiesti nõus sellega algusest peale peab kodanikel ja poliitikutel olema teada, millistel tingimustel on võimalik Euroopa Liiduga liituda, see on oluline Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohast ja samuti saavad siis kandidaatriikide kodanikud paremini hinnata oma maa poliitikute tööd Euroopa Liiduga liitumisel. ja Euroopa Liit peab suhtuma loomulikult äh, õiglaselt äh, kandidaatriikide tehtud püüdlustesse, nii nagu ladina keeles öeldakse, pacta sunt servanda. sellest tuleb lähtuda. oluline on ka õppida saadud äh, kogemustest, äh, tuleb hinnata õiglaselt kandidaatriikide valmisolekut ja läheksin nüüd äh, kohe nende punktide juurde, mis on olulised Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning kus meie tahaksime anda oma panuse, kus tuleks rohkem rõhuda tööga seotud küsimustele. meile seoses laienemisega valmistab muret eelkõige just sotsiaalne mõõde. tihtipeale on seotud laienemisega konkurentsivõime kadumine kodanike arvates ja oluline on panustada sellega seoses sotsiaalpoliitikatele ja nendest teavitamisele. näiteks Euroopa Liidu õigustik äh, tööaegade kohta, turvalisuse ja ohutuse kohta töökohal tuleks rääkida, kuivõrd hästi on kaitstud töötajad Euroopa Liidus. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on juhtinud äh, tähelepanu ka sotsiaalvaldkonna ja kodanikuühiskonna dialoogi vajadusele ja see on teil kirjas raportis punktis üheksa. meil peaks olema paigas äh, teatud äh, võrdlusalused, millega seda valdkonda hinnata, siis oleks äh, laienemine rohkem hõlmav. laienemine ei saa puudutada ainult Euroopa Liidu ametnikke, administratsiooni, vaid kaasatud peavad olema mõlema osapoole kodanikud ja samuti tsiviilühiskonna organisatsioonid. ainult äh, niimoodi on laienemine edukas praegustele ja tulevastele liikmesriikidele. ja rääkides nüüd äh, sotsiaalsest mõõtmest, tahaksin ma öelda, et äh, kõikides kandidaatriikides tuleb tugevdada ametiühingute positsiooni. loomulikult on ametiühingutel vaja partnerit, Äh, tööandjate esindajaid, ka nemad peavad olema tugevalt äh, esindatud, aga just äh, ametiühingud tihtipeale on seotud tööturu muutustega kohanemisega ja kindlasti peaksid sotsiaalpartnerid olema igati kaasatud kahepoolsesse ja kolmepoolsesse sotsiaaldialoogi. ametiühingud loomulikult peaksid olema organisatsioonid, mis on ehitatud üles suunaga alt üles, mitte ei oleks nad paika pandud riigi poolt või riigi kontrolli all laienemine kindlasti peaks äh, olema kandidaatriikides äh, poliitiliseks äh, prioriteediks, aga tuleb arvestada kodanike seisukohtadega ja ka Euroopa Liidu poolt tuleb vaadata laienemist kui ajaloolist võimalust ühendada kontinent. loomulikult tuleb kriteeriumid käi-, täita, kõik peab liikuma selles suunas, kus ta peaks liikuma. ka Euroopa Liidu jaoks eelkõige on tegemist ajaloolise väljakutsega ja oma komitees oleme me kasutanud lainemisega seoses kahesuguseid äh, vahendeid. kui äh, liikmesriigid alles peavad läbirääkimisega, läbirääkimisi, siis me pakume neile äh, konsultatiivkomiteede abi, kui ollakse alles assotsiatsioonilepingu sõlmimise faasis. loomulikult äh, oleks hea, kui meil oleks äh, võimalik äh, korraldada sellised kohtumised kandidaatriikide kodanikuühiskonna ja muude organisatsioonide esindajatega niimoodi, et nii meie komitee kui ka teie parlament oleks sinna kaasatud. me korraldame ka sotsiaalset äh, foorumit, kus me räägime aktuaalsetel teemadel piirkondlike kodanikuühiskonna esindajatega, meil oli äh, meil on nüüd plaanis korraldada novembri lõpus äh, Zagrebis neljas selline foorum oma raportis olete te juhtinud tähelepanu ka maaelu arengule ja samuti sõnavabadusele, meediavabadusele ja me saadame omapoolseid soovitusi Euroopa Liidu tipp-poliitikutele ja ka Balkani poliitikutele. teeme seda koostöös äh, piirkondlike kodanikuühiskonna esindajatega kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab laienemisprotsessi jätkumist. see on ajalooline võimalus, mis meil praegu on. me ei tohiks sellest loobuda, laienemine peab olema kaasav, õiglane, läbipaistev ja kindlasti peaks meie eesmärgiks olema see, et riigid oleksid paremini valmistatud liiduga liitumiseks. Euroopa Liit omalt poolt peab tegema koostööd piirkondlike kodanikuühiskonna esindajatega, me töötame praegu selles suunas ja loodan äh, teiepoolsele toetusele, et ka teised ähm, institutsioonid ähm, järgiksid äh, meie poolt seatud eesmärke. suur tänu, jään ära ootama arutelu. tänan, härra Nilsson ja järgmisena saab sõna proua Krabe. suur tänu tere hommikust, mul on hea meel teie ees esineda ma olen töötanud laienemisteemaga juba üle kahekümne aasta Euroopa Komisjonis ja ka mõttekodades. täna ma esindan siin Avatud Ühiskonna Instituuti, mis äh, on tegutsenud üle kolmekümne aasta ja meie instituut äh, hõlmab siis nende riikidega töötamist, kes on liitunud pärast üheksakümne viiendat aastat, äh, kui ka Türgit. ma tervitan proua Kopa raportit, kus on mainitud mitmeid ähm, olulisi esile tõusetunud äh, küsimusi meil on nüüd kolmekümneaastane töökogemus liitunud ja liitumist ootavate liikmesriikidega ja oleme jõudnud mitmesugustele lõppjäreldustele, näiteks kui punktis F leitakse, et on vaja läbipaistvalt ja õiglaselt hinnata edu, siis seda me toetame ja samuti peaksid võrdluskriteeriumid olema täpsemalt paigas, aga me ei tohiks seada lisatingimusi, piiravaid poliitilisi tingimusi, mis ei olnud algtingimuste hulgas, kui hakati läbirääkimisi pidama. punktis kakskümmend räägitakse sellest, et äh, ka olemasolev, juba liitunud liikmesriike tuleks äh, hinnata äh, tuleks ähm, kontrollida, kas neil on toimiv demokraatia ja õigusriiklus, äh, siis me oleksime tõesti järjepidevad, kui me niimoodi teeksime. tuleks hinnata riikide arengut äh, teel demokraatiale ja loomulikult ähm, poliitikute ja tsiviilühiskonna koostöö ei lõppe pärast Euroopa Liiduga liitumist. Euroopa Liidu liikmelisus on äh, väga oluline demokraatlikes äh, riikides loomulikult, aga liikmelisus iseenesest ei taga õigusriiklust ja väga huvitav oleks äh, tõesti välja töötada need konkreetsed hindamiskriteeriumeid, parlament võiks ehk selle üle tõsisemalt järele mõelda. asutamislepingu artiklid, mis sellist äh, hindamist võimaldaksid, on äh, suhteliselt äh, vähe detailidesse minevad. ja praegu siin ei öelda, et olemasolevaid liikmesriike tuleks hinnata kõrgemate standardite kohaselt kui liitu, vaid aga et teatud ähm, ühine nimetaja peaks äh, liikmesriikidel äh, ja liituvatel siiski olema ja et kõik äh, peaksid püüdlema kõrgeimate ühiste nimetajate poole ja parlament peaks paika panema, milline see ühine nimetaja erinevates valdkondades oleks, tuleks lähtuda loomulikult Lissaboni lepingust ja põhiõiguste hartast ja teistest lepingutest, mille liikmesriigid on alla kirjutanud olles nüüd aastaid töötanud laienemise teema kallal komisjonis ja Avatud Ühiskonna Instituudis, siis ma olen arvamusel, et äh, vastuvõtuvõimekus äh, taandub äh, riigiasutuste võimekusele Euroopa Liidu seaduste rakendamisel Kopenhaageni kriteeriumid äh, nõuavad äh, ametiasutustelt teatud äh, töö kvaliteeti, nõutakse õigusriiklust, aga oluline on ka see, et institutsioonid oleksid stabiilsed, siis saab sellest arengust kasu kogu ühiskond ja liikmesriik on võimeline toimima Euroopa Liidu täisliikmena. lõpetuseks kolm tähelepanekut äh, avatud ühiskonna instituudis äh, töötamise ajast koostöös kodanikuühiskonnaga eelkõige. esiteks, väga oluline on kaasata kodanikuühiskond algusest peale ja kodanikuühiskond äh, hõlmab äh, väga laia organisatsioonide kogumit. ametiühingutel on loomulikult oma roll mängida, siin tulevad mängu ka valitsusvälised organisatsioonid, kohalikud, äh, piirkondlikud ametiasutused, äh, ettevõtted, ähm, klubid, äh, väga paljud ähm, organisatsioonid panevad aluse toimivale ja elavale kodanikuühiskonnale ja komisjon on üritanud kõikide nende organisatsioonidega kokku ähm, ühendust saada ja kontakti saada ja väga oluline on see, et äh, kontaktid äh, nende organisatsioonidega arvestaksid äh, juba tehtud tööd ja olemasolevat koostööd, näiteks Euroopa Parlamendi koostöö riiklike parlamentidega, kes omakorda saavad paremini kaasata kodanikuorganisatsioone. liitumine ei peaks olema puhtalt poliitiline protsess, kus toimuvad läbirääkimised äh, riigi valitsuse, äh, Euroopa Komisjoni ja ministrite nõukogu vahel ja riiklikud parlamendid ja Euroopa Liidu parlament peavad äh, tagama, et jõutakse ka piirkondlikule ja kohalikule tasandile ja kodanikuorganisatsioonideni. me ei äh, soovi seda, et see laienemisprotsess oleks puhtalt poliitiline ja et ühiskond oleks sellest kõrvale jäetud. teiseks siin raportis juhitakse tähelepanu sellele, et äh, nii Euroopa Liidu institutsioonid kui ka kandidaatriigi organisatsioonid peavad olema tugevalt äh, pühendunud liitumisele ja väga keeruline on olukord, kus Euroopa Liit ei ole kindel, kas soovitakse kandidaatriiki vastu võtta, kui kriteeriumeid muudetakse ja väga keeruline on olukord, kui on pandud paika kriteeriumid, mis tuleb kandidaatriigil täita ja kui neid muudetakse ja keeruline on ka see, kui kandidaatriigil on mõned nii-öelda sõbrariigid olemasolevate liikmesriikide hulgas ja siis tekib olukord, kus kandidaatriik ei peagi päris lõplikult kõiki kriteeriume täitma, meil tuleks ikkagi tähtuda põhimõttest äh, pacta sunt servanda tuleks lähtuda paika pandud kriteeriumidest ja Kopenhaageni kriteeriumid on nüüd olnud paigas üle kahekümne aasta. demokraatia, õigusriiklus, inimõiguste austamine, vähemuste õiguste tagamine, need kriteeriumid on ennast tõestanud äh, ja Nende täitmist tuleks jälgida nii olemasolevates liikmesriikides kui ka kandidaatriikides, eriti arvestades tulevast Balkani riikide võimalikku liitumist. nii poliitilises kui ka majandusvaldkonnas tuleks alustada valulisi reforme võimalikult varakult, eriti just justiitsvaldkonnas institutsionaalne kvaliteet on väga oluline, et säiliks äh, kõrge standard ka pärast liitumist. ma rääkisin eelnevalt sellest, et meil peab olema selge seos riiklike institutsioonide ja kodanikuühiskonna vahel ja ka selline koostöö tagab hea institutsionaalse toimimise. Teie, kes te siin istute, olete ka aastaid äh, töötanud äh, laienemise kallal ja väga oluline kindlasti, nagu ma ütlesin, on, et kõik oleksid kaasatud laienemisprotsessi ja siit raportist oli puudu äh, viide kõige haavatavamatele ühiskonnagruppidele. ka nemad peaksid olema tugevamalt kaasatud, näiteks äh, Rooma kogukond tuleks ähm, rohkem pöörata tähelepanu ka sellistele ühiskonnarühmadele. praegu meil on äh, roomadele eraldi integratsiooniprogrammid äh, ja need ei oleks võib-olla praegu vajalikud, kui omal ajal oleks enne liitumist juba rohkem pööratud tähelepanu sellise ühiskonnagrupi kaasamisele. Äh, suur tänu, proua Krabe, ka teie sõnavõtu eest ja kõik kolleegid, kes te võtate sõna pärast raportööri, palun tehke lühidalt ja kõigepealt ma annan sõna proua Kopale, raportöörile, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, lubage mul tänada Ahveti komisjoni ja teid, härra esimees, eriti sellest, et on juba teist korda võimalus rääkida ekspertidega minu raportist laienemise kohta ja eriti olles ära kuulanud äh, täna siin äh, meie külalised, olen ma veendunud, et kodanikuühiskond tuleb kaasata sellesse protsessi ja suur tänu äh, härra Nilssonile, et te olite nõus tulema meie komisjoni ette ja jagama ECOSOC-i seisukohti meiega. me teame, et ECOSOC-i eesmärgiks on Euroopa integratsiooniprotsessis demokraatia alustalade toetamine selleks, et ühisk-, avalikkusel oleks samuti Euroopa tasandil õigus kaasa rääkida. me peame seega ECOSOC-i oma loomulikuks partneriks äh, laienemise osas ja seega ma esitan muudatusettepaneku, kus ma tahaksin ECOSOC-i rolli suurendada Äh, ja, ja koostööd tihendada meie kahe institutsiooni vahel. ma, härra president, panin siin kirja kaks väga olulist asja, mis te ütlesite, kõigepealt tuleb toetada ametiühinguid, laienemisriikides, aga teisalt äh, teha koostööd äh, väga tihedalt ka kodanikuühiskonnaga ja tänan teid ka selle info eest äh, sotsiaalse foorumi kohta. Heather Crabbi tahaksin ma samuti äh, tänada, me teame teid laienemisvoliniku kabinetist juba aastaid. Te andsite meile ka kirjaliku ülevaate oma tegevusest äh, ja võib-olla natukene akadeemilisemalt lähenesite asjale, aga minul on proua Krabi äh, äh, teile kaks küsimust, see puudutab laienemisprotsessi, äh, verstapostide seadmist ja, ja seiretegevust. kõigepealt ma toetan komisjoni ettepanekut seada täpsemad verstapostid sellele protsessile ja ma tahaksin tõesti, et kõikidele protsessi osadele seataks konkreetsed tähised maha äh, Äh, mitte ainult läbirääkimisprotsessile, selleks, et suurendada läbipaistvust ja usaldusväärsust kogu selle projekti osas. kas te arvate, arvestades äh, teie kogemust praegu, see on võimalik praktiliselt seada need teetähised tervele protsessile? see, mis te ütlesite selle kohta, et kogu ühiskond tuleb kaasata, oli minu meelest väga huvitav ja võtan väga tõsiselt kõige haavatavamate kodanikugruppide kaasamise kohta ja kavatsen muudatusettepaneku kindlasti selles osas esitada. ja lõpetuseks äh, räägiksin sellest seiremehhanismist äh, liikmesriikide jaoks ja selleks, et tagada Kopenhaageni kriteeriumite äh, täitmine ka juba liikmestaatuses Euroopa põhiväärtuste alalhoidmiseks. me teame, et intsidente, millega on Euroopa Liidu põhis äh,, alustalasid ja usaldusväärsus kõikuma pandud, on palju. ja äh, mind julgustab see, et te peate seda huvitavaks ideeks. loomulikult äh, seda teemat tuleks äh, täpsemalt äh, laiendada, aga ma arvan, et see on viis, kuidas panna piir topeltstandardite kasutamisele, ega liitumiskuupäev ei ole see päev, kus kogu see protsess peatub. Äh, nende põhimõtetest kinnipidamine peaks olema jätkuv ja pidev ka pärast äh, laienemist, kuidas me saame nõuda siis nende reeglite täitmist teistelt, kui me ise neid ei täida. ja suur tänu teile veel kord ja, ja ootan nüüd huviga kolleegide märkuseid, aitäh! proua Omenraiten, palun. suur tänu, härra esimees. ja suur tänu ka meie tänastele külalistele, kes äh, rääkisid olukorrast äh, oma vaatevinklist. ma ütleksin, et äh, see proua Kopa raport on suurepärane, siin on ära toodud kõik äh, oluline ja olen nõus pea kõigega, mida proua Kopa ütles, aga härra esimees, võib-olla on mõningaid äh, punkte, mida tuleks täpsustada. ma tooksin mõned äh, aspektid välja, mida proua Kopp on rõhutanud. ja Euroopa Liit on selgelt seisukohal, et äh, bilateraalsed suhted ei peaks laienemisprotsessi pidurdama. mida see tegelikult tähendab? kas asjad jäetakse siis liik-, riikide kätesse või peaks kõigepealt pöörduma rahvusvahelise kohtu poole konfliktide lahendamiseks, kui on äh, liikmesriikide vahel äh, konflikte, see oleks minu meelest aga väga keeruline. üks asi, millest ma veel ei saa aru, nimelt äh, lõige kuus proua Kap-, Kopa raportis räägitakse siin siis äh, riikide äh, haldussuutlikkusest äh,, ma tahaksin teada, mida te siin täpse pea, täpselt silmas peate ja nüüd inimõigused ja justiitssektor. Äh, minu meelest need aspektid peavad olema prioriteetsed. sellised äh, kogemused on näidanud, et justiits- äh, ja inimõiguste küs-, küsimused tuleb väga täpselt läbi rääkida enne laienemist ja nüüd sotsiaalmõõde. Äh, proua Kopa seisukohaga ma olen täiesti nõus, kuid üks küsimus siiski tõusetub. kas on võimalik äh, selliseid sotsiaalseid kriteeriume üldse välja tüü-, töötada? kuivõrd praeguste kriteeriumite alusel on ju meil piisavalt palju liikumisruumi me mitte ainult ei äh, hinda riike, vaid nõuame ka äh, seda, et nad rakendaksid neid põhimõtteid. ja eelarvekomisjon oma arvamuses on öelnud, et kandidaatriigid peavad äh, saama suuremat toetust äh, selleks, äh, et nad suudaksid kinni pidada eelarvedistsipliini nõuetest ja ma arvan, et ka selles osas tuleks esitada veel täpsustavaid muudatusettepanekuid. nüüd äh, seireprotsess liikmesriikide jaoks, loomulikult äh, ka nende osas peab olema teatavad kriteeriumid, põhimõtteliselt olen siis nõus kõigega, aga need muudatusettepanekud esitan. ja järgmisena saab sõna proua Korneliisen. suur tänu, härra esimees. mind huvitas äh, härra Nilssoni sõnavõtt vägagi no on väga mures, äh, tähendab, ma olen temaga väga nõus selles osas, mida ta ütles, et sotsiaalsed elemendid on jäänud välja laienemisprotsessist, ma olin äh, EPA kaks rahastamisvahendi osas äh, tööhõivekomisjonis raportööriks ja see kõik, mis te rääkisite, oli sama, mida rääkisin mina selles dokumendis, et me peame tööturu osapooled Äh, sotsiaalsesse dialoogi kaasama palju rohkem, sellepärast et nad on laiemalt, laiemast äh, kodanikuühiskonnast erinevad, sellepärast et äh, tööturu osapooltel on seadusandlik roll selles komisjonis. ja täiesti selge on see, et me peame palju rohkem sellele tähelepanu pöörama me peame sotsiaalse õigustiku rakendamist toestama, loomulikult neid, neid seaduseid on palju, aga need tuleb rakendada Äh, arvestades seda, et näiteks musta tööd on äh, kandidaatriikides väga palju, ei ole mitte mingisugust tööturuinspektsiooni üldiselt paigas või vähemalt toimivat tööturuinspektsiooni süsteemi ja sellele ei ole meie laenemisprotsessile äh, piisavalt tähelepanu pööratud minu meelest ja natukene kurb on ka see, et äh, sellised äh, suured poliitilised küsimused õgivad meie energia ära, aga sotsiaalsed küsimused, mis ju inimeste elukvaliteeti määravad, jäävad meil tihti tähelepanuta, sest meil ei ole lihtsalt aega sellega tegeleda, nii et mul on väga hea meel, et proua Kopa Äh, üsna paljud nendest suurtest küsimustest äh, on esile toonud. Äh, näiteks valimistega seoses ei komisjonis ja võib-olla ka parlamendis ei pöörata sellele nii palju tähelepanu äh, Äh, et kuidas lähevad valimised äh, ja need on seotud äh, just nimelt nõukogu tasandil mõeldakse kõigepealt sellele, et kui tulemas on valimised ja seega võetakse seisukohad vastavalt valimiste kalendrile laienemiste kohta. ja siis bilateraalsed küsimused, need loomulikult tuleb lahendada, aga need mängivad praegu väga suurt rolli laienemisprotsessis, minu meelest liiga suurt ja me peame leidma võimaluse Äh, kuskil mujal need probleemid lahendada, need äh, vaidlused maha pidada mujal, selleks et need ei õõnestaks laienemisprotsessi usaldusväärsust. proua Kopa paljust sellest räägib, me esitame oma poolt mõned muudatusettepanekud selleks, et natukene äh, tugevamaks muuta seda raportit, toome sisse kindlasti neid sotsiaalsed elemendid, millest me rääkisime ja ma olen veendunud, et lõpptulemus saab olema suurepärane proua Kopa, soovite veel sõna? jah, ühte asja ma tahaksin mainida, härra esimees, mis puudutab bilateraalseid küsimusi. me kõik teame, et meil on vasturääkivus parlamendi seisukohta, seisukoha äh, ja, ja tegeliku elu vahel, sellepärast et parlament jah arvab, et bilateraalsed konfliktid ei peaksid ei peaks laienemisprotsessi äh, peatama, aga me peaksime siiski leidma kuidagi võimaluse ühtlustada see tegelikkusega ja sellepärast ma olengi sellise sõnastuse siia pannud, et tuleb leida erinevaid viise, kuidas lahendada need konfliktid, kas siis rahvusvahelistes kohtutes, äh, vahend, vahenduskohtutes Euroopa Liidu toetusel ja nii edasi. aga ma tahan rõhutada seda, et äh, selleks, et nad seda protsessi ei mürgitaks, tuleb need konfliktid lahendada nii kiiresti kui võimalik, et sellepärast ei jääks äh, venima see protsess, sest et elu kahjuks on selline, et nõukogus kasutatakse neid ükskõik mis igal hetkel, see, mis iganes meie siin räägime, mis iganes on valitsuse seisukoht me peame sellega ka arvestama, ei ole sugugi kena see, kui meie oleme täiesti ebareaalsetel seisukohtadel, nii et see küsimus tuleb äh, kuidagi ette võtta, proua Grabi jah, ma vastan sellele küsimusele, mille proua Kopa mulle esitas, nimelt äh, teetähistest äh, ja nende seadmisest tervele protsessile. tegelikult see on seotud nende bilateraalsete konfliktidega bilateraalsed küsimused jah, tõstatatakse esile igal hetkel nõukogus ja loomulikult teetähis on suurepärane võimalus lisada lisatingimusi, mis ei ole otseselt seotud Kopenhaageni kriteeriumitega, kuid on seotud otseselt siis konkreetsete bilateraalsete vaidlustega ja sellepärast ma olengi selle vastu pigem, et äh, terve see protsess teemärgistada. mille jaoks neid kasutada? komisjon kasutab konkreetseid verstaposte kandidaatstaatuse andmiseks ja see ei ole küll eraldiseisev faas ja ka teistsugune faas kui kahe tuhande neljandal aastal toimunud laienemise ajal, aga nüüd on see eraldiseisev protsess. mõistlik on, et tegelikult liitumisteel ongi sellised erinevad faaside plokid, sest et Balkani ja Türgi jaoks on see tee ikka väga pikk ja selleks, et julgustada neid riike, näidata seda, et nad on saavutanud edusamme, on väga oluline nende jaoks ja väga oluline on kasutada ära seda võimendusefekti, mis sellega kaasneb, selleks et aidata reformiprotsessidele läinud riike, tunnustades nende saavutusi või kritiseerides siis neid äh, valdkondi, kus nad ei ole saavutanud tulemusi, mida on neil te-, oleks eeldada. näiteks nagu õigussüsteem ja nii edasi, nii et teil on õigus selles mõttes, et äh, jaotatakse juppideks see laienemisprotsess ja mulle iseenesest meeldib see mõte, et need faasid oleksid konkreetsemad ja need teetähised oleksid selgemad aga tegelikult teetähis kui selline tähendabki juba midagi väga konkreetset ja ma arvan, et kui teie viitate teetähistele, siis ilmselt nõukogu tahab suuremat rolli selles osas ja seda ma kardaksingi, et see võib olla võimalus lihtsalt lisada bilateraalseid kaalutlusi kogu sellele protsessile, mis ei ole otseselt seotud Kopenhaageni kriteeriumidega. ma eelistaksin sõnale teetähised sõna standard, sellepärast et see viitab konkreetsetele reformidele ja kohustustele, mille osas on riik endale kohustused võtnud ja seega me peame, saaksime öelda, et te peate teatud standardi saavutame, enne kui me saame minna edasi ja see oleks võib-olla natukene vähem konkreetsem. teetähiseid kasutatakse läbirääkimisprotsessis tihti selleks, et bilateraalsed küsimused sisse tuua ja teetähised äh, on midagi enamat kui standardid, see on mingi väga detailne asi, jah või ei või see on natukene kvalitatiivsem. ja nii palju minupoolsed märkused siis selles küsimuses, aga äh, see, mida öeldi justiits- ja põhiõiguste kohta, proua Amraiten esitas selle küsimuse, ma tean, et äh, proua Amraiten on Balkani riikides ja Türgis sellele vägagi viidanud need äh, küsimused tõusetuvad järjest olulisemaks äh, ausalt öeldes sellepärast, et milline on olukord Euroopa Liidus. mida suuremad on meil raskused praegustes liikmesriikides nende rakendamisega, mida rohkem ebakindlust on põhiõiguste harta rakendamise kohta liikmesriikides, seda raskem on seada selgeid standardeid äh, Ähm, pürgivatele riikidele, me ei saa nõuda nendelt Euroopa standardeid, kui me ise neid ei rakenda, me võime neilt nõuda pressivabadust, äh, kodani-, äh, kohtunike sõltumatust võime öelda, et äh, kõigil on äh, õigus rääkida vabalt oma ühiskonnas ja nii edasi. aga me ei saa seda teha enne, kui meil on endal asjad korras selles osas. eriti, mis puudutab praeguste liikmesriikide standardeid, mille proua Kopa täiesti õigusti sisse tõi, see on delikaatne küsimus, aga oluline, millest äh, parlamendis tuleks rääkida. ja oluline on kindlasti ka see, et milliseid standardeid justiits ja põhiõiguste vallas me tahame üldse näha Euroopa Liidus äh, vastavalt Lissaboni lepingule, aga ka siseriiklikul tasandil. Äh, eurokriis praegu on meid äh, kõiki haaranud oma võimusesse, kui see kriis hakkab taanduma, siis ilmselt kerkib kohe esile seesama usaldusväärsuse küsimus selles osas, kuidas me ise standardeid täidame ja seda, see usaldusväärsus nii siis äh, pürgivate riikide seas kui ka meie kodanike seas, härra Nilsson. suur tänu teie toetustele ja märk-, toetusele ja märkustele ja suur tänu, et te toetate meie äh, rõhuasetus kodanikule, ühiskonnale ja vabakondadele. selleks, et aega säästa, ma ei rääkinud konkreetselt sellest, mida me erinevates riikides teeme aga äh, ma olen täiesti veendunud selles, et meil võiks olla mingisugune ühiskohtumine teie institutsiooniga poliitilisel tasandil, aga ka, ka sellisel tasandil, kus on koos tööturu osapooled ja vabakonnad sest et meil on üsna hea ülevaade äh, olukorrast erinevates liikmesriikides äh, nii vabakondade kui ka tööturu osapoolte vahel ja ma rõhutasin sellele, et ametiühingud on nõrgad äh, aga äh, meie läbi oma Euroopa võrgustike saame sellised probleemid esile tuua ja, ja järgida arenguid ja siiski ma tahaksin, härra esimees, rõhutada veel seda, et laienemine läks aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat seitse minu meelest väga hästi. see oli tõeline vitamiinisüst Euroopa Liidule. aga ma siiski toetan seda, et äh, me jätkaksime laienemist nende riikidega, kes uksele koputavad. loomulikult nad peavad täitma kriteeriume. Teie öö, raport on väga õigesti ajastatud selles mõttes. suur tänu teile! seatud on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja see on kuues juuni kell kaksteist keskpäeval ja siis äh, on proua Kopal suurepärane võimalus äh, kõikide muudatusettepanekute esitajatega asi läbi rääkida. suur tänu, proua Krabi ja suur tänu, härra Nilsson. Äh, minu meelest oli see väga kena, et te tulite meie arvamusi jagama. But it was very well. Thank you. Is it ending at 12.30 today as well? Yeah, it's 12.30 today. All right. I just starts again in the afternoon. But in the afternoon... Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. Läheme nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde. Wir haben ja diesen Instrumenten eine ganz meil on siin mitmesuguseid vahendeid, kõigepealt äh, ühiste eeskirjade menetluste kehtestamine Euroopa Liidu välistegevuse vahendite rakendamiseks. meil on paketipõhine lähenemine, et äh, tõsta läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga äh, läbipaistvust ja tõhusust, et äh, saavutada parem võimendusefekt. ainult äh, niimoodi saab äh, Euroopa Parlament oma seisukohad läbi suruda. meie raportöör on kohtunud variraportööridega mitmeid kordi, on paika pandud äh, ajagraafik, mis puudutab äh, kõiki vahendeid ja neis sisalduvaid elemente. ja kõige olulisem on ühiste eeskirjade ja menetluste raport. on võetud arvesse kõigi äh, raportööride eesmärke muudatusettepanekud puudutavad mitmeid teemasid ja raportöörid on valinud horisontaalse lähenemise, kõigepealt delegeeritud õigusaktid ja kui meil oli viimane lepitusmenetlus, siis nõukogu ja parlament tõdesid, et komisjon on pakkunud välja väga palju delegeeritud õigusakte perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend delegeeritud äh, õigusaktidega ei arvestata parlamendi rolli kaasseadusandjana ja eelarvealase seadusandjana. Lissaboni lepingust lähtuvalt äh, tuleb äh, toonitada, et tõesti ainult tõhususe valdkonnas äh, kui see on tingimata vajalik, peaks olema komisjonil delegeeritud õigusaktid, parlament ei soovi saada mikromajandusüksuseks äh, nii-öelda. dokumentides me paneme paika põhieesmärgid ja prioriteedid ja vahendites on äh, delegeeritud äh, aktid äh, seotud erinevate teemadega, ka kontrolli ülevaatamise nõudmis teemadega teiseks raportis toonitatakse, et me peaksime hindama olemasolevate vahendite kasutamist, rõhuma tõhususele ja sellele, et vahendid teineteist vastastikku täiendaksid ja me peaksime hinnangutes katma kõik Euroopa Liidu välispoliitika vahendid. tuleks hinnata kogu Euroopa Liidu välistegevust tervikuna ja seda lähtuvalt eelnevalt paika pandud mõõdetavatest indikaatoritest, mis on seotud konkreetsete vahenditega. Euroopa Liidult abi saava liikmesriigi kodanikud ja ka Euroopa Liidu kodanikud peavad mõistma hästi vahendite mm, sisu ja eesmärki ja igati tuleb äh, jälgida vahendite seadusekohast kasutamist, tuleb arvestada erinevate osapoolte ettepanekutega rakendamisel eesmärgid, äh, hindamiskriteeriumid ja läbipaistvus äh, peavad olema mõõdetavad, et saaks läbi viia auditeerimist. seitsmendaks, äh, Euroopa Liidu välised institutsioonid peavad täitma ka Euroopa Liidu asutustele kehtestatud tingimusi ja standardeid kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, tuleks äh, kindlasti kujundada rahandamisvahendeid selliseks, et oleks võimalik arvestada ka ootamatute olukordadega. ma usun, et olen võtnud arvesse ka kõikide variraportööride arvamust siinkohal ja teiste raportööride arvamust ning äh, loodetavasti saame teiepoolse heakskiidu. paluksin kõigepealt sõna võtta härra Bermanil, kes on TV raportöör lähtuvalt kodukorra reeglist äh, viiskümmend on väga oluline, et me teeme tihedat koostööd äh, Teve ja Ahveti vahel. me peaksime tekstid kooskõlastama ja ka läbirääkimiste aja kooskõlastama, nii et äh, tugevdada mõlema komisjoni läbirääkimiste positsioon ja sõna saab äh, Tais Berman, palun. Thank you, chair um, suur aitäh. Teie juba tegite oma romantilised avaldused TV ja Ahveti vahelise kirgliku koostöö teemal. ei hakka seda vast üle kordama. võib-olla läheb asi muidu liiga luuleliseks, kui liiga luuleline üldse on võimalik olla nüüd äh, mina tegelen sama teemaga TV komisjonis ja komisjon otsustas minu, mind nimetada ka äh, määruse teemaliseks raportööriks, tegemist on siis äh, sellise komisjonide vahelise koostööga. nüüd äh, korraldati koosolekuid koos kõikide töötajatega, kes abistasid raportööri sel teemal ja rääkisime ka sellest, kuidas muutused mõjutavad eraldi instrumente see viis meie ühtse nägemuseni ja ka ühiste muudatusettepanekuteni. me arutame äh, seda raportit meie järgmisel TV Komisjoni kohtumisel, neljandal juunil. Äh, hääletamine leiab aset kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juunil. ma vaatasin läbi ka Elmar Brogi raporti ning tema ettepanekud äh, komisjoni dokumenti kõik, peaaegu kõik Ahveti raportis välja käidud muudatusettepanekud on kirjas ka minu raportis, tihtipeale on tegemist lausa täpselt samasuguse sõnastusega. spetsiifilisemad minu muudatusettepanekud puudutavad kuute täpsemat punkti. esiteks tuleb selgelt eristada ühelt poolt äh, programmeerimist puudutavad otsused ja teiselt poolt rakendamist puudutavad otsused. härra Prokk seda juba selgitas, mul ei ole vaja kõike üle korrata. selge on see, et me oleme tahtnud lisada sisse just nimelt sellise planeerimise ja rakendamise vahelise eristamise ja see puudutab meie eeldatavaid tulemusi, samuti prioriteetide paikapanemist ning ka rahalisi vahendeid, mis suuda, suunatakse igasse programmi. edasi muudatusettepanekud, mis puudutavad mis puudutavad vaid ametlikku arenguabi alla käivaid instrumente, loomulikult äh, Äh, teinekord on siin sellest võib-olla veidikene puudu. nüüd äh, edasi võimalus äh, anda hinnang tulemustele, nagu härra Prokk ka sissejuhatuses ütles, meil on vaja, et komisjonil on kohustus meile teada anda tulemustest. ja siin on mõningaid punkte, millega me üritame piirata komisjoni äh, kaalutlusõigust, komisjon on siin teinud ettepaneku endale pakkuda üsna suurt kaalutlusõigust. loomulikult me ei eita vajadust ähm, paindlikkuse järele äh, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, aga ikkagi on vaja tasakaalu, ühelt poolt siis parlamendi kontrolliõigus ja teiselt poolt äh, Äh, paindlikkus ja samuti see, et äh, avaliku raha kasutamine peab olema ikkagi ette teada. edasi, mis puudutab riigihankeid, tegemist on äh, väga vastuolulise ettepanekuga ka komisjoni tekstis. idee seisneb siis selles, et need arenguriigid, kes on G kahekümnes, neil ei peaks äh, lubama siin nende kolme instrumendi all riigihangetes osalemist. et selgub, et see on tegelikult TAK-i nõuannete vastu. nüüd see, et mõned arenguriigid jääksid välja meie hangetest, ei ole vastuvõetav see ei ole, lähe kokku ka Euroopa Liidu kohustustega. Äh, abi peab andma ikkagi võimalikult äh, tasakaalustatult. nüüd äh, määruse küsimus, minu üks peamine muresid oli see, et jätta sisse siia kõik see, mis me kuus aastat tagasi juba saavutasime, kui me rääkisime Äh, nendest äh, instrumentidest, nagu te teate, siis äh, jõudsime juba kuus aastat tagasi kokkulepetele nende erinevate instrumentide osas. nüüd on komisjon aga teinud ettepaneku neid muuta ja see ei ole küll hea mõte. esiteks lävend mille puhul saab äh, kasutada lihtsustatud menetlust, nimelt see on selline rahel-, rahaline äh, piir, äh, see piir on kolmkümmend miljonit eurot, tegemist on ikkagi rahasummaga, mida kergekäeliselt just ühte projekti ei suunata arengupoliitika raames, nii et nüüd lihtsustatud menetlus ja jätta siit välja igasugune parlamendi kontrolliõigus tähendab seda, et parlament jääb kõrvale väga paljudest projektidest, hetkel on see piir kolm, kümme miljonit ja ma tahaksin, et see selliseks ka jääks. nüüd äh, institutsionaalne aspekt peaks olema ikkagi ka eelduseks, et äh, projekti võlakirju kasutada. nüüd Euroopa Investeerimispank loomulikult peaks endiselt olema kaasatud sellesse organisatsiooni, mis kiidab heaks need projektid, kus osalevad ju ka liikmesriikide eksperdid. nii et nii palju sellest, suur tänu. härra Vigenin, palun. raportöör ühinemiseelse abi rahastamise vahendi osas. ja härra Pasku siis ava-, asendab teda, kes on äh, variraportöör. härra esimees ütleb, et äh, üsna imposantne vari. ma loodan, et teie vari on piisavalt suur, et ka teid ära varjab. nüüd äh, härra Paška tahaks teid tänada koostöö eest variraportööride kohtumistel erinevate fraktsioonidega. kõige olulisemad punktid sotside ähm, äh, seisukohtadest võeti siia ka sisse, kõigepealt mis puudutab kodanikuühiskonna rolli strateegilised planeerimisdokumendid on siis delegeeritud õigusaktid, see tähendab, et ka parlament on sellesse töösse kaasatud ja riiklikud, äh, regionaalsed ja kohaliku taseme valitsustasandeid samuti arvestatakse ja edasi sätteid, mis on suunatud sellele, et suurendada Euroopa Liidu rahalise abi läbipaistvust. siin on siiski mõningad aspektid, mida sotsiaaldemokraadid tahaksid siin muuta muudatusettepanekute läbi. esiteks, mis puudutab kohalikke omavalitsusi, sotsiaaldemokraadid sooviksid, et neid kaasatakse rohkem nii et kaasataks siis vastava tasandi võimuorganeid viisil, mil võimaldaks neil endil ka seda abi saada, kui see vajalikuks osutub. see läheb kokku ka meie eesmärgiga teha koostööd ühiskonnaga rohkem kui ähm, riikidega. härra Paška arvates mõned muudatusettepanekud, nagu näiteks kaheksateist ja ka kakskümmend, mis räägib selgetest verstapostidest, lähevad kaugemale kui komisjoni ettepanek ja see võib-olla suurendab bürokraatlikku koormust. nii et kindlasti on see üks küsimus, mida me omavahel ka arutame. ja nüüd sätted, mis tagaksid instrumentide vahelise kooskõla näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames kliimamuutuse osas. nüüd kodanikuühiskonna organisatsioonid, siin saaks partnerluse põhimõte rakendamise osas kasutatud sõnastust muuta veelgi jõulisemaks, nii et suurendada osalemisel põhinevat osalusdemokraatiat ning võimaldada ka dialoogi riigi tasemel, mis kaasaks kõiki. nagu härra Paškogi ütles, siis või tahaks öelda suur aitäh härra Brokile teie lähenemise eest, mis on võimaldanud siia kaasata kõiki inimesi. raportöörina ühinemiseelse abi rahastamisvahendi osas ma tahaksin öelda, et selline paketina selle teemaga tegelemine on siiamaani vähemasti olnud kasuks, nii et me loodame, et ka muudatusettepanekute esitamisel ning üht, ühtse või ühise rakendusmääruse väljatöötamisel on võimalik teha sama selleks, et tekiks Äh, üksteisele vastukäivaid otsuseid, aitäh. The floor has Mrs Brandner. proua Brandner, palun. ja herzlichen Dank ähm,, ich möchte nur. suur tänu. ma tahaksin ka mõnda punkti kommenteerida, osasid teie ka juba mainisite. siin räägiti kolmekümnest miljonist, see on üsna suur summa, seni räägiti kahekümnest miljonist äh, stabiilsusvahendis ja nüüd, äh, kui määruses on kolmkümmend, siis me peaksime minema kahekümnele tagasi. kahekümnest täiesti piisab, kolmkümmend on liiga suur summa. edasi. siin on ettepanek, et äh, seoses äh, konfliktide ennetamisega ja konfliktide edasilevimise takistamisega tuleks kaasata mitmesuguseid äh, erinevaid vahendeid ja et äh, valmistades ette programme, tuleks arvestada võimalike konfliktide faktoreid ja ennetada neid niimoodi, et me ei peaks pärast kiireloomuliselt reageerima. edasi artikkel kuus, seal öeldakse, et äh, mitte ainult äh, arengukoostöö vahendist ei oleks võimalik äh, rahandada, vaid ka IFS-ist oleks võimalik rahastada teatud programme, minu meelest tuleks sellest loobuda. edasi, mis puudutab nüüd siin indikaatoreid, siis me peaksime täpsustama, kuidas täpselt see toimima hakkab ja edasi artikkel seitseteist seal äh, öeldakse, millal määrus peaks jõustuma, aga lõpptähtaega ei mainita. me peaksime ka kirja panema, et see kehtib nii nagu mitmeaastane finantsraamistik aastani kaks tuhat kakskümmend ja muudes punktides olen nõus kolleeg Bermaniga. tänan järgmisena kolleeg Katšin, kes esindab siin härra Lambsdorfi suur aitäh, mina tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest, aga eriti tema jõupingutuste eest koordineerida meie tööd horisontaalsetes küsimustes selleks, et töötada välja ühised positsioonid läbirääkimisteks. ALDE toetab sellist lähenemist, me oleme nõus sellega, et see kindlasti tugevdab ka meie positsiooni läbirääkimiste laua taga. ALDE öö, nõustub sellega, et me peaksime rõhuma siin strateegilisele planeerimisdokumendile, mis tuleks heaks kiita delegeeritud õigusaktidega. edasi, siin on teisi aspekte, mida võib käsitleda rakendusaktidena, nõuandemenetlusena, aga oleks kõige parem see, kui me ei hakkaks kõige haldama siin kõige madalamal tasemel, kuid samas säilitaksime siiski oma poliitilise või jõu. Äh, küsimus, milles härra Lambsdorff äh, on raportöör, tahaks ta välja tuua kolm küsimust, äh, mis on olulised ka horisontaalselt. kõigepealt nähtavus ja kommunikatsioon võib juhtuda, et et äh, demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahendi osas peavad arutelud jääma äh, salajaseks äh, seal nende eesmärkide saavutamise huvides. edasi seda vahendit kasutatakse väga keerulisteks olukordades, mis puudutavad teinekord üksikuid inimesi ja mingit laiemat mõjuhinnangut läbi viia on ilmselt keeruline. nii et me peaksime rääkima täpsemalt sellest, et mis need äh, selged ja mõõdetavad näitajad ikkagi on. edasi muudatusettepanek, mis räägib eelarvevahenditest, meil on vaja rohkem aega, et äh, seda äh, arutada ja vaadata, kas me oleme sellega täiesti nõus, eriti mis puudutab ühinemiseelse abi rahastamisvahendeid ja küllap me selgitame seda siis härra Vigeniniga et jääb mulje, et Euroopa Parlament äh, jäetakse sellest teemast täielikult kõrvale. aga ometigi meil peaks olema ju otsene mõju tervele sellele otsustusprotsessile, aitäh. härra Preda, palun suur tänu, härra esimees. alustuseks tahaksin õnnitleda teid ähm, selle väga kõikehõlmava raporti puhul. loomulikult peavad Euroopa Liidu välistegevuse vahendid minema kokku ka Euroopa Liidu väärtustega ning ähm, meie koja väärtustega. ja seega peavad ka abisaajate väärtused meie omadele vastama. potentsiaalsete abisaajate võime hallata rahalisi vahendeid korralikult ja läbipaistvalt on ka aspekt, millega tuleb arvestada. kodanikuühiskonna öö, esindajad peaksid samuti olema kaasatud rakendusfaasi ning ka reeglite väljatöötamisse. kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid samuti saama mängida oma rolli Euroopa Liidu projektides. suur aitäh, komisjonist palun härra Sarasan. tere hommikust komisjon võtab teatavaks raportööride poolsed märkused. peamiseks arutluse all olevat, arutluse all olevaks küsimuseks järgmistel nädalatel on kindlasti delegeeritud õigusaktid ja selleteemaline dokument. loomulikult me oleme valmis rääkima ka nähtavusest ja kodanikuühiskonna kaasamisest ja kohalikest omavalitsustest võrreldes äh, selle ajaga, kui komisjoni ettepanek äh, esialgu üldse avaldati, on ka nõukogu seisukohad muutunud. suur aitäh, mulle jäi nüüd komisjoni seisukohta kuulmata, sest et see oli nii selge ja lühike suur aitäh ja lähme siis oma tööga edasi. ma olen veendunud, et küllap läheb kõik hästi, järgmine kord saab komisjon ka rääkida meiega pikemalt ja täpsemalt ja konstruktiivsemalt. Because uh, I always understood that the European Parliament tries to help Euroopa Parlament üritab alati komisjonile ja ka teistele institutsioonidele abiks olla, aga tundub, et komisjoni äh, üksused sellest äh, aru ei ole veel saanud, nii et võib-olla nüüd on ikkagi viimane aeg käes, et me ühendaksime oma jõud. Institution commission does not act communitaire and democratically. Thank you very much. Uh, we have to table the amendment until muudatusettepanekuid saab esitada neljateistkümnenda juunini kell kaksteist null null. kui te olete sellega nõus, siis äh, suur aitäh. ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on partnerluse äh, vabandust, äh, stabiliseerimise vahendi loomine, proua Brandner jah, suur aitäh, me oleme stabiliseerimisvahendi loomist arutanud juba üsna pikalt ja seega ma ei tahaks siin täna väga pikalt rääkida, tahaksin teile meelde tuletada lihtsalt seda, et meie kuulamine osutus väga edukaks, minu arvates oli palju kasu sellest, et äh, rääkida ka nendega, kes koha peal sellega tööd teevad. nii et äh, vaid paar märkust. ja pärast tahaksin ma siis tähelepanelikult kuulata ära kõik need inimesed, kellel midagi öelda on, ka viimastel nädalatel olen just nimelt sellega tegelenud. nüüd alustuseks ütlesin, et me rääkisime siin horisontaalsetest küsimustest ja äh, nüüd on paljud nendest ka muudatusettepanekute kujul sees äh, siin stabiliseerimisvahendi osas, aga ma ei hakkaks siis delegeeritud õigusaktidest rääkima, loomulikult on need aga kõik siin muudatusettepanekutena sees. nüüd esiteks, ma juba rääkisin ka sellest, nimelt pealkiri, nagu ma ütlesin, siis stabiil-, stabiilsuse saavutamine on olnud või sta-, stabiilsus, selle sõna kasutamine on problemaatiline näiteks Türgi, Mehhiko ja teiste puhul, kes ei tahaks, et neid tembeldatakse ebastabiilseteks riikideks. Äh, Araabia kevade äh, sündmuste ajal äh, sellest ka räägiti, aga see on selline keeruline teema, sest et stabiilsus on tegelikult seotud siin meie institutsiooni poliitikaga, stabiilsus on olulisem kui inimõiguste edendamine või demokraatlike väärtuste edendamine. nii et kriisi lahendamise instrument see siis räägib pikemas plaanis julgeolekuohtudest ja nii edasi, kui teil on mingeid paremaid nimesid, siis palun rääkige sellest, mitte et ma nüüd väga kinni oleksin sellises sõnastuses. hea meelega tegelikult arutaksin pikemalt selle üle, et milles see vahend siis üldse seisneb. nüüd edasi kohaldamisala Ehm, ma seisin silmitsi väga raske ülesandega, ühelt poolt siis vajalik paindlikkus, teiselt poolt aga selge nägemus selles osas, mis suunas me liikuda tahame. alati ei ole lihtne tagada siis äh, stabiilsus, aga teiselt poolt ka see, et strateegia oleks äh, selgete eesmärkidega nii et kohaldamisala tahaksin piirata sellega, mida teiste vahenditega teha ei ole võimalik, nagu me varem rääkisime, siis näiteks sellised tegevused, mis võimaldavad võidelda nii inimtekkeliste kui ka looduskatastroofide vastu. looduskatast-, katastroofide tarvis on meil juba ECO olemas ja ka humanitaarabi, aga võib juhtuda, et selline humanitaarkriis äh, võib eskaleeruda ja sellest võib saada ka äh, probleem riigi stabiilsusele ja sel juhul ei saa ilmtingimata sellega tegeleda ECO raames, nii et äh, nüüd rääkida julgeolekuohtudest, mis tulenevad looduskatastroofidest ja sel juhul oleks täiesti selge, et me ei taha siin rääkida mitte sellistest looduskatastroofidest, mis käivad EKO alla, me ei räägi siis looduskatastroofidest üldiselt, vaid, vaid nendest, mis potentsiaalselt võivad kujutada endast ka julgeolekuohtu. nüüd järgmine punkt, inimõiguste küsimus, terrorismivastase võitluse meetmed, minevikus on volinik Valdner ka kirjutanud alla äh, vastavatele dokumentidele. ja proua Ashton samuti. minu arvates on oluline ka sealt, kus me pooleli jäime, jätkata ja jõuda ka rakendamiseni. näiteks äh, Ühendkuningriigi välisministeeriumil on üsna head suunised selles osas olemas ja ka OECD-s on midagi sarnast mina tahaksin samuti sellised suunised välja töötada siin Euroopa Liidus, lisasin ka selleteemalise artikli. ja see on siin sees nagu näitena, see ei pea olema mitte ilmtingimata just nimelt see, nii et ma väga sooviksin, et Euroopa Liit teeks midagi sarnast, mida liikmesriigid ise on juba teinud põhimõtteliselt saame me heaks kiita lihtsalt ka nende suunised. nüüd järgmine punkt, kahe tuhande üheksandast aastast on äh, Euroopa Liidul olemas ka oma kontseptsioon vahendamise, vaidluste vahendamise kohta. see on selline vähem tähtis punkt, siin mingeid suuri raskusi ei tohi olla, edasi ka äh, väikerelvad äh, läbi vahendi peaks saama rahastada ka projekte, mis võimaldab selliseid relvi äh, kokku koguda, võib-olla nõukogu arvates on see siin ühenduse äh, pädevusvaldkonnast tegelikult väljas. tegelikult me räägime ju nende relvade hävitamisest, tegemist on siin äh, asjaga, mis tavaliselt on väga kallis nii et võib juhtuda, et siin tekib äh, konflikt nõukoguga. ja nüüd üks punkt, mis on põhimõtteliselt äh, seotud ka horisontaalsete küsimustega, kodanikuühiskonna organisatsioonid nimelt. siin on üks punkt, kus ma soo-, sooviksin nende rolli suurendada vahendite või nende instrumentide tõhususele hinnangu andmine, mida rahastati läbi stabiliseerimisvahendi. edasi ka kaks täpsemat rahalist küsimust ma juba ütlesin enne, et ma tahaksin, et see kolmkümmend miljonit, sellest saaks kakskümmend miljonit, mis oli kirjas eelmises määruse versioonis nii et kolmekümnelt kahekümnele ja teine rahaline punkt, erakorralised meetmed, ma tahaksin, et see kasvaks kuuekümne viielt seitsmekümnele, eriti kui me peame jätma siia sisse looduskatastroofide laia definitsiooni, siis sel juhul on meil küll vaja rohkem vahendeid. ja edasi artikkel neli, artikkel viis, see protsent, ma tahaksin, et see seal sees oleks, selles äh, dokumendis see nii ei ole ja edasi TV dokument. põhimõtteliselt olen ma sellega oma dokumenti juba sisse võtnud, suur aitäh. suur tänu, härra esimees, me tegime väga tihedat koostööd proua Brandneriga et töötada välja stabiliseerimise vahendi teemaline dokument. põhimõtteliselt oleme me temaga nõus, aga siin muudatusettepanek number nelikümmend üheksa ja see puudutab siis artiklit kolmteist, nii et kuuekümne viielt seitsmekümnele see protsendi tõstmine abi osas vastavalt artiklile kolm, põhimõtteliselt meil sellega probleeme ei ole, aga ilmselt see puudutab pigem komisjoni, et nad peavad ise välja arutama, et palju neil seda raha täpselt või palju see neil täpselt, palju see protsent olema peaks selleks, et nad saaksid hakkama nende tegevustega, mis nende pädevusvaldkonda nüüd jäävad. nüüd edasi artiklid neli ja viis ja need tegevused, mis sinna alla jäävad viielt protsendilt viieteistkümne protsendini on ikkagi tohutu kasv ja minu arvates peaksime me kõigepealt ikkagi rääkima sellest komisjoniga, välisteenistusega, sest et see tähendab, et me korrutame neljaga seda, mida me siiamaani tegime. nii et äh, kuna praegu on meil ju vahendeid vähem ja siis nüüd täiesti niimoodi piiramatult artikli neli all vahendite suurendamine tähendab seda, et teiste artiklite all saame me ellu rakendada vähem äh, tegevusi, sealhulgas ka artikli viis all. nii et see tähendab, et et stabi-, stabiliseerimisvahend ju tegelikult peaks äh, rahastama ka tegevusi, mis ei käi konkreetselt julgeoleku alla, äh, näiteks nagu piraatlus ja nii edasi, vaid et hakkaksime rahastama ka midagi muud merepiraatluse vastane võitlus, seda on siis võimalik rahastada vaid läbi sõjaliste vahendite. selle määrusega me üritame ikkagi ju stabiilsust käsitleda ka teisest vaatenurgast, rahu, konsolideerimine ja nii edasi, ühesõnaga kõik need, terve rida neid meetmeid, mis siin kirjas on. nii et see kasv viielt protsendilt viieteistkümnele protsendile nende meetmete puhul, mis käivad artikli nelja all, on liiga suur, nii et nii et peaksime siis ütlema lihtsalt, et me soovime nende vahendite äh, kasvu, aga ei ütleks seda numbrit välja või siis äh, ikkagi väiksemat kasvu. nüüd see neljakordne kasv sellises artiklis, mis on siin üleüldse kõige abstraktsem terve määruse peale, siis ma arvan, et see tuleks küll enne komisjoniga läbi rääkida tegemist on ju siin määruse all kõige poliitilisema instrumendiga üleüldse. stabiilsus on ju midagi väga poliitilist, samas äh, on see ka väga lai mõiste, mis äh, hõlmab väga paljusid erinevaid teemasid, nii et ta peaks ikkagi selge olema, kuhu äh, see raha täpselt läheb ja millised pädevusvaldkonnad siin üldse käsitlusele tulevad nii et me ei tahaks siit äh, nüüd seda kasvu täiesti välja võtta, aga samas me ei tahaks, et kuskilt mujalt äh, selle pärast midagi puudu jääb, aitäh. suur tänu. härra Preeda, palun, te olete vajanud sõna. Äh, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tunnustust avaldada proua Brandnerile. tema dokument on äh, väga hea. sellel äh, instrumendil on nüüd äh, palju selgemad eesmärgid kui varem. proua Brandner peab, näeb pigem seda stabiilsusrahastamisvahendit julgeoleku seisu vaatevinklist ja sotsiaalsed ja majanduslikud eesmärgid on siit välja jäänud asi on aga selles, et kuidas jõuda tasakaalule lihtsustamise, paindlikkuse ja stabiilsusvahendi ja teiste äh, välisteenistuse vahendite vahel. arengukomisjoni raportöörina arvan mina, et äh, sotsiaalmajanduslik mõõde äh, peab jääma stabiilsusvahendisse sisse. see on väga oluline, kui me räägime kriiside vältimisest ja, ja nende lahendamisest. see on väga edukaks kujunenud öö, äh, looduskatastroofidele reageerimisel mõned nädalad tagasi toimus kuulamine selles küsimuses ja eksperdid äh, selgitasid seda, et äh, stabiilsusvahend oli hädaabivahend, mis on kujundatud erinevate olukordade jaoks ja sellepärast äh, paindlikkus mängis, mängib selle puhul väga suurt rolli kui vahendeid ei tule teistest rahastamisvahenditest, võetakse kasutusele stabiilsusvahend selleks, et Äh, hädaolukordadele reageerida. samas ma arvan seda, et äh, stabiilsusvahend võiks omakorda olla selleks kanaliks, läbi mille Euroopa Liit püüdleb äh, oma arengupoliitiliste eesmärkide suunas. väga paljud äh, toetavad seda paindlikkuse osa sellest vahendist ja see paindlikkus minu meelest peaks sisse jääma. suur tänu, härra Villalonga. Euroopa Komisjon, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin omalt poolt äh, tänu avaldada raportöörile, ära on tehtud suur töö selle raporti kallal aega on vähe, teemasid palju, millele võiks tähelepanu pöörata, aga keskendun ühele konkreetsele muudatusettepanekule, mis äh, nii komisjoni kui ka Euroopa välisteenistuse jaoks äh, tõsiseid probleeme tekitab. räägin nimelt muudatusettepanekust nelikümmend üheksa. see puudutab siis äh, lõige kolmteist alust rahalist jaotust, see tekitaks meie meelest tõelise ebakõla äh, ressursside ja rahastamisvahendite eesmärkide vahel ja ei suudeta tagada tõhusat ja jätkusuutlikult rahastamist. praegune määrus äh, kriisioludes, äh, oludeks näeb ette seitsekümmend kolme protsenti rahastamist ülemaailmsete ohtude puhul kakskümmend kaks protsenti. praegu muudatusettepanek äh, kriisidele ettevalmistamiseks äh, tõstaks viielt viieteistkümnele protsendile selleks minevad vahendid, mis tähendab seda, et tegelikult need vahendid suureneksid nelisada korda. arvestades seda, et referentsarv on suurem, see astronoomiline kasv viiks disproportsionaalsele äh, rahade jaotamisele kriisile ettevalmistamise osas ja tekitab küsimusi ka selles, et kas on üldse võimalik neid vahendeid ära kasutada vastuvõtjatel, sellepärast et sellist suurt summat ei ole lihtsalt minu meelest vaja eesmärgi täitmiseks. samas ja selle kasvu tulemusena muudatusettepanek vähendaks lõikes viis toodud rahastamis eesmärki need on siis globaalsed ja riigiülesed ohud ja see vähendaks siis neid summasid kümnelt protsendilt viiele protsendile. me tahaksime teie tähelepanu pöörata tõsiasjale, et kui neid summasid vähendada, äh, astuksime me otseselt vastu oma eesmärkidele. komisjon on nimelt teinud ettepaneku selles osas äh, et hoopis suurendada äh, neid valdkondi, kus me saaksime rahastamisvahendit kasutada. tõsine probleem on selles, et kriisi ennetamise jaoks on siis neli-viis korda rohkem äh, vahendeid kui vaja ja teisalt globaalsete kriiside jaoks pool korda, pool, poole, poole vähem raha, kui vaja oleks. ja see tähendab seda, et komisjon ei suudaks enam äh, et võitlemine globaalsetele regioonide ülestele äh, probleemide vastu, nagu näiteks äh, narkovabandus, inimkaubandus, äh, kliima soojenemine ja nii edasi ja nii edasi, oleks komisjoni poolt võimalik meil täheldada tehtud on ka ettepanek, et peaks ära kasutama stabiilsusinstrumenti CFSB või ÜVJT rahastamisvahendite osana. selles osas me kutsuksime Ahvetit üles äh, siiski mõtlema äh, läbi see muudatusettepanek nelikümmend üheksa, aitäh! suur tänu teile! ja komisjoni nimel saab sõna härra Troll suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage mul toetada öö, äh, täies mahus äh, välisteenistuse kolleegi märkuseid, eriti mis puudutab öö, ähm, uute lõigete neli ja viis rahastamist. me arvame see, et kui öö, äh, eelarve artikkel äh, viis, neli osas suurendatakse viieteistkümne protsendini vahendeid ja ma arvan, et see on suurem äh, vahendite tõus, kui vajalik oleks või kasulik oleks, sellepärast et neid rahasid lihtsalt ei suudetaks ära kasutada. ja nüüd see uus lõige viis, äh, siin on juba viimastel aastatel täiesti selgelt välja tulnud, et seal suudetakse vahendid ära kasutada ja neid vahendeid ei tuleks vähendada seda ka see muudatusettepanek ette näeb. nii et me tõesti paluksime, et te jääksite teksti juurde, nii nagu komisjon välja pakkus. me toome siin eraldi välja ainult selle, et vähemalt kuuskümmend viis protsenti peaks minema lõige kolm ehk siis kriisile vastamise eelarveritta. see annaks võimalusi äh, vastata meile arengutele järgnevatel aastatel ja aitaks, annaks ka teatava paindlikkuse, kuidas äh, nelja ja viie vahel vahendid jagunevad veel paar märkust. muudatusettepanek kakskümmend viis. komisjon äh, näeb siin ette võimaluse äh, teist korda la-, äh, pikendada kuue kuu võrra, me tahaksime, et see teine võimalus jääks, seda me kasutas, kasutaksime sellistel puhkudel, kui on näiteks vaja mõni tegevus peatada poliitiliste arengute tõttu ja Äh, et oleks võimalus asjaga jätkata ka pärast, ilma et äh, sellega kaasaksid lisakulud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. siin on komisjon teinud ettepaneku selleks, et meede võetaks vastu ilma äh, eelneva konsultatsioonita erijuhtudel e kui me lisame siia eelneva läbirääkimisega või nõusoleku, vastavalt eelnevale nõusolekule, siis see tegelikult lükkab ümber kogu selle asja mõtte. me ei saaks reageerida nii kiiresti kui võimalik. kujutagem ette, et näiteks äh, mõni eriesi-, meie kõrge esindaja esindab äh, meie institutsiooni näiteks Süüria küsimuses mõnes rahvusvahelises organisatsioonis. enne sellist kontaktigrupi kohtumist äh, on jah, meie seisukohad läbi räägitud, aga kui tehakse lõpuks ettepanek rahvusvahelist vahendajat toetada selles küsimuses on väga oluline, et asepresidendil, meie kõrgel esindajal on võimalus ka konkreetselt vahendeid lubada selle jaoks, äh, mitte selle asemel, et tule tagasi ja oodata kogu protsessi läbimist. just sellistel juhtudel arvame, et äh, et sellist vahendit võiks kasutada, ilmselt keegi ei ole ju taolistes hädaolukordades vastu sellele, mida kõrge esindaja tahaks kasutada, nii et me tahame seda lisameedet siiski jätta sisse. ja siis äh, oli meil probleeme ka seoses selle kaheksanda mai kuulamisel öelduga, nimelt äh, mõned muutused äh, selles, et kuidas inimtekkelistele looduskatastroofile reageerida Äh, me tahame siin minna natukene kaugemale, kui võimaldab äh, meie humanitaarabi rahastamisvahend. Äh, eesmärgiks on stabiilsuse säilitamine või ebastabiilsuse vältimine. nii et tegemist ei ole mitte ainult poliitiliste küsimustega, vaid see, et kas ülesehitustööd saavad stabiilsust suurendada rohkem detailidesse ei lasku, aga viiskümmend kaks, viiskümmend kolm ja kuuskümmend kaheksa osas on jällegi äh, Äh, me mõtleksime, et te võiksite ümber mõelda, sõnastusega on meil probleeme. lisan veel ühte, äh, kuivõrd rahastamisvahendi määrus näeb ette, et tegemist on hädaabimeetmega, tähendab seda, et seda saab kasutada ainult siis, kui on selge, et teised geograafilised vahendid või humanitaarabivahendeid ei saa kasutada selleks ja ainult siis kasutame me stabiilsusvahendit. nii et suur tänu teile selle eest. härra Gualtieri, palun. suur tänu, härra esimees. ma vabandan komisjoni ja raporti direktööri ees, et jäin hiljaks, aga ma olin põhiseaduskomisjonis, kus minu raportit arutati ja sellepärast pidin ma seal kindlasti kohal olema. ma üritan teha aga nüüd nii lühidalt kui võimalik. mina toetan proua Brandneri raportit, sealhulgas ka seda, et äh, raport nimetatakse ümber. ja loomulikult äh, ma tahaksin omalt poolt välja pakkuda paari asja, mis võib-olla võtavad ka äh, konkreetsete muudatusettepanekute kuju hiljem. ja esitaksin need siis sotsialistide ja demokraatide nimel. mul on juba olnud võimalus meie esimesel arutelul oma seisukohti väljendada ja ütlesin, et komisjoni ettepanekus on asju, mis äh, ei äh, pööra minu meelest piisavalt tähelepanu selle rahastamisvahendi uuendavale poolele ja ei vasta ka Lissaboni lepinguga jõustunud uutesse, uutele sätestele. kuivõrd Lissaboni leping äh, julgustab äh, järjepidevamalt kasutama rahastamisvahendeid ja läbipaistvamalt seda teha Euroopa Komisjoni poolt, kui nad äh, Euroopa Liidu põhiväärtusi kaitsevad ja väga oluliseks on meie jaoks see, et järjepidev välispoliitika kujuneks välja. tooksin ainult ühe näite selle kohta, mida ma silmas pean. nimelt äh, lõikes üks äh, A toodud sõnastus äh, on juba aegunud, sellepärast et stabiilsusvahend võib oluliselt panustada ka arengu- ja koostööpoliitika väljakujundamisesse. see loomulikult on äh, ülioluline, aga tänapäeval on Euroopa välispoliitikal äh, märksa kaugele ulatuvamad eesmärgid ja proua raportöör ise tegi ettepaneku äh, sellel põhjusel ka siis raporti pealkiri ümber nimetada. nii et Äh, see nüüd uus väljakujunev kontseptsioon meie välispoliitika jaoks äh, tuleks natukene täpsemalt piiritleda ja välja tuua selles raportis. mis nüüd puudutab otseselt äh, ressursside jagamist, siis ma olen teiega nõus et äh, artikkel kolme miinimumi tõstetaks. sellepärast, et äh, selles ju peitubki selle instrumendi eripärasus. aga proua Munissil on minu meelest õigus, kui ta ütles, et ega see ei ole kriitilise tähtsusega, et neljas ja viies peavad omavahel kas koos kasvama või koos vähenema, nii et ma jääksin siiski komisjoni ettepaneku juurde ja läheneksin komisjoni ettepanekule teistmoodi. on veel mõned väiksemad märkused, mida võiks teha, kuid lisaks sellele, mis ma ütlesin, arvan ma, et üldiselt me suhtume positiivselt proua Bratneri raportisse. loomulikult, mida teha nende lisadega, on veel lahtine küsimus, nimelt kaasasutusmenetlusest muutuvad need nüüd delegeeritud õigusaktideks ja ma olen nõus nende seisukohtadega, mille härra Brock tegi. et äh, nimelt et tuleb siiski aluslepingu äh, sõnast ja vaimust kinni pidada ja nende delegeeritud õigusaktidega tuleb ka ümber käia korrektselt. vastasel juhul peaks säilitama ka konkreetsete rakendusvaldkondade osas kasutusmenetluse. härra Kelam, palun. Uh, I think uh, this is a suur tänu! minu meelest uh, on tegemist uh, raportiga, mis meid uh, pigem ühendab kui lõhestab ja seega ma toetan seda julgustavat tööd, mida proua raportöör on teinud selle raporti ettevalmistamisel, sellepärast et stabiilsusvahend on üks peamiseid äh, vahendeid Euroopa Liidu jaoks selleks, et tõhusalt äh, aidata kaasa kujunenud kriisiolukordades. ma tahaksin samuti omalt poolt rõhutada seda, kui oluline on lisada selgemalt ka Euroopa Parlament siia protsessi Euroopa Parlamentil on õigus olla äh, informeeritud ja meiega tuleb asi läbi rääkida tulevaste resolutsioonide ettevalmistamisel. see, et konkreetselt vii-, viidatakse koherentsele koostööle Euroopa Komisjoni ja välisteenistuse vahel, on äh, teretulnud minu meelest on ülioluline, et äh, koostöö erinevate teenistuste vahel aset leiab ja äh, praktika on seni näidanud, et see tuleb ka ametlikult äh, ära määratleda selleks, et tulemused oleksid võimalikud. nüüd mõned küsimused raportöörile veel. muudatusettepanekus viiskümmend viis, kuuskümmend kolm ja kuuskümmend viis viidatakse rahva tervisele esialgses tekstis, kuid see on nüüd välja võetud muudatusettepanekutega. samas me ju teame, et epideemiad levivad väga kiiresti kriisikolletes ja nendel on üsna tihti, äh, nad kanduvad üsna tihti ka riigipiiridest väljaspoole ja seega minu meelest rahvatervis on väga oluline küsimus äh, konfliktijärgsetel aegadel eriti mis puudutab äh, ka näiteks võltsravimite äh, levikut sellistes piirkondades ja nüüd siis lisas kaks äh, lõikes üks, üks D viidatakse katastroofi järgsetele olukordadele esialgsest tekstist, kuid see on välja võetud. seega minu ettepanek oleks jääda esialgse sõnastuse juurde et nii konflikti kui ka katastroofi järgne ülesehitustöö või taastumine. suur tänu teile. suur tänu, härra Kelam. proua Brandner, teil on sõna. väga lühidalt, palun. jah, um, if you allow me, I will. jah, tänan. tahaksin äh, vastata kolleegide poolt esitatud küsimustele tänan kõiki kommentaaride eest. meil on olnud omavahel väga hea ja kasulik äh, koostöö. mis äh, puudutab nüüd äh, seda vahendite tõstmist kuuekümne viielt seitsmekümnele, siis äh, tegelikult varem meil oli seitsekümmend kolm, nii et meil on praegu vähem ja stabiliseerimisvahend, nagu kolleegid ütlesid äh,, on äh, selline paindlik äh, vahend, äh, mis võimaldab meil kiiresti reageerida, nii et see vähendamine seitsmekümne kolmelt kuuekümne viiele oli suhteliselt karm, nii et mina läheksin hea meelega tagasi seitsmekümnele. nii et kui nüüd te soovite ikkagi, et eesmärgid kõik täidetakse, aga raha vähendatakse, siis ma ei tea, kuidas seda saavutada. see puudutas nüüd artiklit kolm edasi. kriiside ennetamine, kriisideks valmisolek, me soovime ennetada kriise ja niimoodi sellesse töösse me peaksime ka kõige rohkem rahaga panustama, kui me maksame kriiside ennetamise eest ja seame ennast valmis kriisideks, siis äh, see on õige lähenemine ajahetkel, kus meil on tarvitusel kasinusmeetmed, sest et kriisidele reageerimine hiljem nõuab äh, palju rohkem vahendeid juba. nii et äh, tuleks mõelda strateegiliselt, kuhu me soovime oma raha suunata ja nagu proua Munnis ütles, siis kui meil oleks raha piisavalt, siis me ei peaks siin üldse sel teemal äh, arutelusid pidama, aga kui meil on raha vähe, siis äh, tuleks äh, panustada ennetamisele, mitte pärast äh, olukorra lahendamisele. see on strateegiline positsioon, mille ma nüüd olen valinud, olen valmis teiega arutama sel teemal, aga igasugune ennetusele kujutatud summa on väiksem kui hiljem äh, reageerimine, olukorra lahendamine näiteks Afganistanis või Jeemenis, me ju näeme seda, nii et eelarve seisukohalt oleks see arukas lähenemine. mis puudutab nüüd pikaajalisi ohte, siis ähm, jah, siin on sisse viidud kärped. ja me peaksime üritama niivõrd kal-, palju kui võimalik äh, siin vahendeid siiski alles jätta, sest pikaajalisi ohtusid on palju. loomulikult saab kasutada siin äh, teisi äh, vahendeid ka, aga loomulikult, äh, kui me kõik koos võitleme siin vahendite kasvu eest, siis toetan ka seda lähenemist. nüüd härra Breda, kes on nüüd juba lahkunud, ütles, et stabiilsusvahend äh, dubleerib äh, kohati ka arengukoostöö vahendeid, aga seda mina kindlasti ei soovi, ma ei soovi, et arengupoliitika oleks stabiliseerimisvahendis sees ja nüüd, mis puudutab äh, ülesehitamise teemat, siis siin artiklis öeldakse, et äh, vahendid põhitaristu ülesehitamiseks, elamud äh,, taristu ja nii edasi, samuti äh, panustatakse sellele, et oleks võimalikult piirkonnas alustada majandustegevust, et tugevdada tööhõivet, sotsiaalmeediat ja nii edasi. see kõik, äh, mida siin äh, nüüd mainiti ettepanekus, on arengukoostöö vahendi valdkond, mitte stabiliseerimisvahendi valdkond arengukoostöö vahendis on ka ette nähtud teatav paindlikkus ja selle vahendi raames on ka võimalik äh, nendele teemadele tähelepanu pöörata, aga stabiliseerimisvahendis meil on väga piiratud äh, fookus ja ma olen härra Predaga selles küsimuses nüüd eriarvamusel. kui me kõik need teemad äh, ka sisse võtaksime, siis me koormaksime stabiliseerimisvahendi liialt üle. edasi komisjonipoolsed äh, ettepanekud pikendamine teist korda. Te palusite seda, kuna arengukoostöövahend ja stabiliseerimisvahend ei ole omavahel koostöös hästi toiminud. nüüd me tugevdame stabiliseerimisvahendit, et meil oleks rohkem äh, tegutsemisvõimekust. me peaksime aga panustama sellele, et meil oleks pikaajalistes vahendites äh, edukad äh, projektid, mitte et äh, pikendatakse olemasolevaid ja et meil oleks äh, vähem raha kriisiolukorras, peame palustama nendele projektidele, mis võetakse stabiliseerimisvahendist üle teistesse programmidesse, mis on pikaajalised vahendid, vastuseks ei saa olla see, et äh, meil on äh, vähem raha kriisidele reageerimisele, kuna meie administratsiooni külg lihtsalt ei toimi. Need on kõige olulisemad punktid minu arvates, mida tõstatati. jään ära ootama teie muudatusettepanekuid ja mis puudutab äh, rahva tervist ja võltsitud ravimeid, siis sellega tegeleb Sanko ja mis puudutab looduskatastroofide teemat, siis mul ei ole midagi põhimõtteliselt nende vastu, aga kui me kasutame stabiliseerimisvahendit nüüd siin valdkonnas, siis äh, me saame seda seatud valdkondades siiski teha, aga meil on ju ka olemas äh, ECO vahend ja meil on ette nähtud vahendid ka arengukoostöös. et me peame iga vahendit kasutama ikkagi sellel eesmärgil, milleks ta on loodud. suur tänu, proua Brandner ja ma kaldun ka eh, sinnapoole, et äh, tuleks äh, konkreetse vahendiga konkreetset valdkonda toetada, mitte liialt äh, laiali valguda. muidu meil tekib siin endal katastroofijärgne olukord. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes juuni, suur tänu kõigile ja ilusat lõunapausi! jah.